kallid kolleegid, palun äh, võtke kohad sisse, et ma tahaksin alustada õigeaegselt, sest et päevakord on meil täna tõesti väga-väga tihe. kolleegid, äh, ma paluksin saalis vaikust ja võtke palun kohad sisse. alustame päevakorra vastuvõtmisest. kallid kolleegid, palun vaikust kolleegid, ma ei anna teile viieminutilist armuaega, sest et päevakord on tihe, me ei jõua muidugi ühele poole, suur tänu kolleegidele, kes alati on õigel ajal kohal ja seda ka täna, ja teiega koos me ka alustame, võtame päevakorra vastu, kui kõik on valmis. kolleegid, päevakorrapunkt number kaheksateist, mis puudutab teist iga-aastast ümberasustamist, Ähm, ja tagasisaatmise foor-, foorumist on edasi lükatud, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis võtame päevakorra selle muudatusega vastu, suur tänu. Äh, täna on tulemas äh, meile veel kaks voli, kaks ministrit äh, Lätist, neid tervitame siis eraldi natukene hiljem, aga nad juba istuvad siin minu kor-, kõrval, tere tulemast, härrad ministrid, aga ametlikult siis tervitan teid hetke pärast. kolleegid, mul on üsna mitu äh, teadaannet, mida ma tahaksin teiega jagada ja teen seda kohe, kui äh, olete mul kohad sisse võtnud, palun tehke seda kiiresti. kõigepealt äh, tavalised asjad nagu see, et mis keeled meil täna on töökeeleks, taani, kreeka ja horvaadi keeles täna ei ole kahjuks tõlget, ma vabandan ja vabandan ka sellepärast, et seitseteist kolmkümmend kuni kaheksateist viisteist ei ole meil äh, malta keelt ja null üheksa nelikümmend viis kuni kaksteist kolmkümmend homme ei ole malta keelt meil keeleprofiilis. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta libekomisjoni kohtumiste kalendrit on muudetud, koordinaatorid võtsid vastu järgmise muudatuse, nimelt erakorraline libe komisjoni kohtumine leiab aset äh, neljapäeval, kahekümne seitsmendal jaanuaril kella üheksast kella kaheteist kolmekümneni hommikupoolikul ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, võtame me selle kalendri ka niimoodi siis vastu. nüüd, kolleegid, päevakord on, nagu ma ütlesin, täna tihe ja te mõistate, äh, et äh, tegemist on esimese ametliku kohtumisega pärast Pariisi rünnakuid ja kuivõrd täna ei ole ametlikul päevakorras äh, punkti selle kohta, tahtsin teile natukene rääkida sellest, milline võiks välja näha selle teema arutamise ajakava, et mida me kavatseme teha libekomisjonina selles küsimuses, mis järgneb sellele rünnakule meie vaatevinklis nii seadusandlikus äh, mõttes kui ka muidu ja meie libekomisjoni liikmetena saame kindlasti võimalust selle teemaga äh, Äh, lähemalt ka tegeleda, nii et räägiksin paari sõnaga sellest, kus teil saadikutena on võimalus äh, arutada äh, ja otsuseid langetada nendes küsimustes. viimasel libekomisjoni kohtumisel loomulikult me juba rääkisime väga lühidalt Pariisi tabanud rünnakuid ja loomulikult keskendusime siis ähm, sellele, et kuidas ähm, läheb terroristide tabamine jagasime ohvrite omastega oma kaastunnet ja äh, keskendusime sõnavabaduse kaitsele, aga nendel päevadel, mis järgnesid, järgnes ka arutelu selle kohta, et kuidas laiemalt üldse läheneda terrorismi ja radikaliseerumise vastases võitluses. üheteistkümnendal jaanuaril tulid Pariisis kokku erakorralise kohtumisele siseministrid, seal räägiti paljudest küsimustest, kõigepealt äh, õigusriigi põhimõtete kaitsmine ja alalhoidmine ning demokraatia alustalade Äh, kaitsmine, teiseks ÜRO resolutsioonide tuhat kolmsada seitsekümmend seitse ja kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaheksa rakendamine, siis radikaliseerumise, eriti internetis vastu võitlemine ja terve rida punkte, millest ma ka rääkisin, kõigepealt illegaalsete relvade äh, pakkumise vähendamine Euroopas, äh, luureinformatsiooni paremini jagamine Euroopa välispiiridel, Äh, reisiliikumiste järgimine, sealhulgas ka võimalikud muutused Schengeni piirikoodi, lisaks sellele Euroopa Liidu PNR ja Euroopa Liidu sisene PNR, äh, alane tegevus Euroopa Liidus ja äh, ülemaailmse terrorismivastase foorumi raames tehtav töö. ja lõpetuseks siis, kuidas suurendada koostööd USA ja Kanadaga ja nendest asjadest hakatakse rääkima siis mitteametlikul siseasjade nõukogul Riias kahekümne üheksandal jaanuaril. mina olen parlamendi esindaja seal äh, Riias ja nagu ma aru saan, ka kaks raportööri tulevad kahekümne üheksandal jaanuaril Riiga. see oli siis esimene punkt, millest ma tahtsin rääkida. teiseks, loomulikult äh, kõik need punktid, mis ma nüüd üles lugesin, on meie komisjonile väga tähtsad, oleme me aga kaasatud ka otseselt äh, seadusandlikkuse töösse meil on olnud juba üsna, üsna põhjalikud arutelud koordinaatoritega selles küsimuses, rääkisime sellest eelmisel nädalal Strasbourgis ja arendame neid arutelusid siis edasi kõikide libekomisjoni liikmetega. kolmandaks tahtsin mainida Äh, väga paljud Euroopa Liidu juhid äh, on palunud, et lisameetmeid võetaks vastu uue seadusandluse puhul ja ma arvan, et ma räägin kõigi nimel, kui ma ütlen, et äh, me peaksime hoolt kandma selle eest, et ei kiirustataks uute instrumentide vastuvõtmisega, vaid et, et tehtaks seda väga hoolikalt, äh, läbimõeldult ja läbimõeldult äh, tuleme, tuleb suhtuda ka ükskõik millisesse äh, tulevasse terrorismi või radikaliseerumise vastasesse tegevuskavva ja loomulikult me peame kõik probleemid ja võimalikud augud tuvastama ja loomulikult peame täitma oma seadusandlikku rolli ettevaatlikult. neljandaks ma tahtsin öelda, et nõukogu ja komisjon praegu sellist tegevuskava on koondamas ja Euroopa Nõukogu peaks kokku tulema, vabandust, Ülemkogu peaks kokku tulema kaheteistkümnendal veebruaril. aga lubage nüüd rää mul rääkida siis natukene sellest konkreetsest kalendrist, mille me oleme ette näinud äh, selle, see on muidugi seotud ka meie, meie täna, meie ees täna olevad ministrid ja nad räägivad sellise täpsemalt aga üldiselt näeb asi välja niimoodi üheksateistkümnendal jaanuaril, esmaspäeval juba oli välisministrite nõukogu, kus äh, räägiti äh, terrorismivastase võitluse välisdimensioonist, nõukogu äh, operatiivkoostöö ja sisejulgeoleku grupp ehk COSI oli koos eile, eile oli siis kahekümnes jaanuar, täna on siis meie ees kaks ministrit, Kozlovskis ja Raznatš, kes saavad sõna hetke pärast ja äh, need äh, teemad äh, tulevad, äh, tõusevad üles ka Jourova ja Timmermansi visiidi ajal. Jourova ja Timmermans on siis meie ees täna pärastlõunal ja volinikud tulevad ka kolleegiumiga, kolleegiumina kokku täna hommikul et rääkida sellest samast teemast. järgmiseks esmaspäevaks, kahekümne seitsmendaks jaanuariks oleks, oleme kutsunud siia volinik Abramopoluse, Euroopa Liidu terrorismivastase koordinaatori ja äh, RAN grupi ehk äh, teadlikkuse tõstmise võrgustiku esindajad äh, meie komisjoni ette, et rääkida radikaliseerumisest. kahekümne kaheksandal jaanuaril on tulemas äh, äh meie komisjonis arutelu terrorismivastase võitluse kohta äh, kahekümne kaheksandal jaanuaril täiskogus. kahekümne üheksandal jaanuaril toimub siis see mitteametlik ähm, siseasjade nõukogu Riias, kus räägiti terro-, räägitakse terrorivastasest võitlusest, kuhu lähen ka mina ja kaks raportööri meie komisjonist. Äh, veebruari alguses äh, võib-olla tuleb meiega kohtuma Prantsuse siseminister Kasnööv, kuid seda tuleb veel kinnitada veebruaris, võib-olla esitab Eurojust libekomisjonis kriminaalõiguse alase arutelu siis äh, just nimelt äh, terrorismivastase võitluse äh, vaatevinklist. kaheteistkümnendal veebruaril tuleb kogu Euroopa Ülemkogu, mis on terrorismivastasele võitlusele pühendunud ja meie esindaja seal on loomulikult parlamendi president Schulz. kaheksateistkümnendal veebruaril on koos rahvusvaheline tippkohtumine USA president Obama juhtimise all veebruaris kuni maini on koostamisel libekomisjonis äh, strateegiline algatus raport radikaliseerumise ja välisvõitlejate osas ja ka üks siis vanglate osas märtsis on tulemas kuulamine terrorismivastases võitluses kaksteist, kolmteist märts, jällegi siis asjade nõukogu, juunis on ühiskuulamine libe ja sede vahel solidaarsusklausli osas, mis hõlmab siis äh, ühenduse kohustusi terrorismi ohu maandamiseks ja Euroopa Ülemkogu ülesande regulaarselt hinnata ähm, ühenduse ees seisvaid riske. ja nüüd seesama reisijate info ehk PNR Äh, pakett, sellele mõtlete kõik väga palju, ma kujutan ette praeguses kontekstis, neljandal veebruaril raportöör ja variraportöörid tulevad kokku selleks, et rääkida siseriiklike ekspertidega asjast. ja see on siis meie tegevuskava järgmised sammud, meie kohtumine kahekümne seitsmendal jaanuaril. mida ma kõik sellega tahan öelda, kolleegid, ma ei taha teile ette kirjutada siin sugugi seda, mis hakkab juhtuma. ma üritan äh, lihtsalt meie komisjoni esimehena anda teile pilti, selle kohta, et kus teil äh, saadikutena on võimalus sellest asjast rääkida omavahel, kus hakatakse seadust looma ja nii edasi, sest et libekomisjon kindlasti on parlamendis äh, sellel teemal juhtkomisjon. loomulikult on see teema arutelul fraktsioonides, te tegelete sellega ka saadiku tasandil, kohtades oma ekspertidega ja te olete seda teinud juba praegu äh, mõnda aega, aga minu ülesanne on tagada see, et teil oleks ees ka mingisugune kalender, kus te saate siis järge pidada selles osas, mis toimub äh, ja et te võiksite olla veendunud, et libekomisjonis on võimalik nendest asjadest rääkida. nii palju siis täna äh, sellest, äh, milline see kalender välja näeb, kus on võimalik arutelusid pidada ja, ja kus tuleb sisse seadusandlik töö ja seda kõike siis reaktsiooniks nendele rünnakutele. aga järgmine kord räägime asjast uuesti siis kakskümmend, kahekümne seitsmendal jaanuaril, nii palju esimehe teadaannetest. ma ei äh, kavatse siin praegu ava-, anda võimalust teile reageerida, võib-olla saadame välja veel äh, e-kirja nende kuupäevadega, et te siis äh, kõik teate, mis toimub millal ja kui te pärast seda tahate reageerida, siis, siis palun. kui lubate, lähen järgmise punkti juurde. arvestades seda, et päevakorras on palju punkte ja teada on, et juba on kestnud üsna mõnda aega, lükkaksin võib-olla edasi äh, punkti number neli, mis puudutab koordinaatorite soovituste äh, kinnitamist, ma lükkaksin selle edasi järgmisesse kohtumisse, kui lubate, et me saaksime minna kohe nüüd edasi äh, Läti eesistumise aja eesist-, äh, prioriteetide juurde ja annaksin sõna kahele ministrile, kolleegid, kui te olete sellega nõus, siis ma arvan, et see on mõistlik lähenemine. nii et päevakorrapunkt number kolm, äh, ministrid kindlasti kommenteerivad ka seda, mida meie juba siin oleme täna rääkinud, aga rääkida on ka paljustki muust, nii et ma tahaksin äh, tervitada siin Richard Skoslovskist, kes on Läti siseminister ja Tsintars Rasnatš, kes on Läti mm, justiitsminister, mul on väga hea meel teid tervitada siin Brüsselis, väga hea meel on kuulata seda, mis on ähm, teie eesistumise prioriteedid äh, selles osas, mis puudutab siis meie mandaati ja pädevust kõigepealt esimesena saavad küsimused esitada koordinaatorid igast poliitilisest fraktsioonist ja siis on aega ka vastusteks, pärast seda on teine küsimuste voor, kus sõna saavad kõik teised kolleegid ja ma teeksin ettepaneku, kolleegid, et kaks minutit kõneaega äh, peaks piisama ja palun andke siis märku, kui sõna soovite. aga kõigepealt annan sõna Richard Kozlovskisele ei, siiski esimees vabandab, Sindar Trasnatš äh, saab esimesena sõna ja enne kui veel sõna saate, suur tänu kõikide nende eelkohtumiste eest, äh, mille te olete äh, meile võimaldanud, nii et härra minister, sõna on teil, palun. suur aitäh, austatud esimees, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad mul on tõeliselt hea meel olla täna siin selleks, et arutada, mis on Läti eesistumise prioriteedid justiitsküsimustes. Euroopa Liidu keelte mitmekesisust arvestades ja austades jätkaksin oma emakeeles, läti keeles. Latvija ir pirma, Latvija šī ir pirma prezidentu. Läti jaoks on tegemist esimese Euroopa Liidu eesistumisega ja eh, see langeb kokku ajaga, eh, kui astub ametisse uus Euroopa Komisjon ja uus Euroopa Parlamendi koosseis. töö on käivitunud juba täie hooga eh, ja ma usun, et meie koostöö saab olema väga produktiivne ning aktiivne. Läti on palju lootusi pannud koostööle Euroopa Parlamendiga ja eriti just teie komisjoniga, sellepärast et see kindlasti aitab justiits- ja siseküsimustes mitmetele küsimustele ehk vastuseid leida, näiteks Euroopas ja ka väljaspool. ootamatud traagilised sündmused, terroriaktid Prantsusmaal ja esimese meie eesistumise nädala muud traagilised sündmused tuletavad meile meelde, et terrorioht on Euroopa julgeoleku üks tõsisemaid probleeme. Prantsusmaa ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid peavad äh, koostööd tegema ja seetõttu peab ka Läti eesistujana tegema väga palju, et tagada Euroopa Liidu kodanike turvalisus, et tagada humanismi äh, põhivabaduste kaitse kõige laiemas mõttes. tahaksin toonitada, et Läti kui eesistuja on sallimatuse kuulutamise otsustavalt hukka mõistnud ja eh, me teeme jätkuvalt koostööd kõigi Euroopa Liidu liikmesriikidega selleks, et võidelda terroriohuga, selleks, et võidelda kõigi terrorismi vormide vastu. Euroopa Liidul on vaja selleks kiiret, koordineeritud ja läbimõeldud vastust. kui see vastus eh, peab lähtuma põhivabadustest ja inimõigustest, austatud parlamendiliikmed, õiglus ja õigus äh, peavad olema tasakaalus selleks, et kodanike usaldus ei kaoks ja see on kindlasti üks kõige olulisemaid mõtteid Läti eesistumise ajal. räägin kõigepealt teile, millised on meie prioriteedid. me tahaksime saavutada olulise edasimineku andmekaitse küsimustes see on tõesti meie esmane prioriteet. teiseks äh, tahaksime panustada Euroopa Liidu finantshuvide kaitsele ja kolmandaks äh, tahaksime tugevdada äh, kriminaaluurimises kahtlusaluste õigusi. me sooviksime saavutada kõige suurema edasimineku andmekaitses me püüame selle poole, et loodaks öö, äh, universaalne öö, äh, ligipääs andmetele, tahaksime kolmepoolseid koht-, kohtumisi alustada, justiits- äh, ja siseasjade ministrid tulevad järgmisel nädalal Riias kokku, et arutada andmekaitse raamdirektiivi ja me tahaksime nii nagu Euroopa Parlament soovitas, siin mitu direktiivi lõimida, nii et edasiminek oleks kiirem. Läti soovib edasi te teha seda, millega tegi algust e, Itaalia oma eesistumise ajal, nimelt meil on sellise ühtse kontaktpunkti mehhanism kavas, see on see one stop shop mehhanism ja loodetavasti jõuab ka nõukogu ühisele seisukohale selle mehhanismi ülesehituse küsimuses. mina isiklikult usun, et selline ühtne kontaktpunkt on üks kõige olulisemaid elemente määruses, mis, mis toob kasu Euroopa Liidu kodanikele. teiseks, mida teeme Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks? meil on kolm mõtet. kõigepealt EPO ehk Euroopa prokuratuuri projekt, teiseks Euroopa Liidu finantshuvide kaitse, mida äh, peab tagama kriminaalmenetluse kaudu ja kolmandaks Europoli projekt. kõigepealt Euroopa prokuratuurist. me peame otsustavaid samme astuma nõukogu tasandil, oleme arutanud seda juba üle aasta Läti eesistujana soovib osalise üldise lähenemise vastu võtta esimeste ja kõige olulisemate artiklite kohta ja selleks oleme keskendunud aruteludes ekspertide tasandil nendele küsimustele, mida veel ei ole käsitletud, selleks, et me saaksime siis edasi minna ja tõesti jõuda juba otsuse tegemise poliitilisele tasandile me peame äh, tagama, et regulatiivne töö oleks tõhus ka läbi äh, Euroopa prokuratuuri. milline on meie nägemus, me peame looma sellise instrumendi, mis äh, annaks piisavalt lisaväärtust suurele hulgale liikmesriikidest. ja seetõttu oleme me eriti huvitatud koostööst Euroopa Parlamendiga. kavatseme Euroopa Parlamenti regulaarselt informeerida kõnelustest nõukogus. teiseks, kuidas kaitsta Euroopa Liidu finantshuve? Läti eesistujana eh, püüab eh, omalt poolt eh, teha kõik selleks, et nõukogu ja parlament jagaksid ühtset nägemust sellest projektist, nii et see projekt tõesti edasi areneks. tahame tihedat koostööd teha Euroopa Parlamendiga ja ma olen täiesti kindel, et libe komisjon, komisjoni toetus on eluliselt tähtsad Ehm, selle direktiivi raames tahaksime eh, tähelepanu alla võtta ka näiteks käibemaksupettused. jällegi peavad nõukogu ja parlament koostööd tegema. Nendes küsimustes peaks leidma asjakohase poliitilise lahenduse, mis oleks meile kõigile vastuvõetav ja lõpuks Eurojusti projektist detsembris jõudsime me osalise ühise lähenemiseni nõukogus. Läti eesistujana usub, et äh, väga tähtis on Eurojusti institutsionaalset ja operatiivset tõhusust tõsta, see on eriti tähtis äh, äh, seoses koordineeritud terrorikuritegude uurimisega tähtis on informatsiooni vahetamine ja e, selle ettepaneku puhul soovib Läti eesistujana vastu võtta üldise lähenemise nõukogus juba märtsis. see tähendab seda, et nõukogu on valmis kolmepoolseteks kohtumisteks, kaasates parlamenti ja komisjoni. see projekt on seotud ka EPO projektiga, aga me arvame, et praegu äh, on just see õige aeg ka Eurojustiga tegelemiseks. ja ma tahaksin veel rõhutada, et äh, meie jaoks on tõhus koostöö Euroopa Parlamendiga Eurojusti määruse puhul äärmiselt tähtis. ja lõpuks tahaksin rääkida kahtlusaluste ja süüdistavate õigustest kriminaalmenetluses. tahaksin teile kinnitada, Euroopa Parlamendist, et Läti kavatseb tööd jätkata kolme kriminaalõigusliku projektiga, äh, eelnõuga, mis puudutavad kahtlusaluseid ja süüdita-, süüdistatavaid. nõukogu võttis juba vastu üldise lähenemise laste kaitses või alaealiste kaitset kriminaalmenetluses, toimus eelmisel aastal ja süütuse presumptsiooni direktiiviga tehti tööd juba detsembris. nagu te näete, Lätil on täiesti selged prioriteedid, andmekaitse, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja kriminaalõiguslikud õigusaktid nüüd me loodame, et meie töö aitab Euroopa Liidu muuta turvalisemaks paigaks, kaitseb laste huve, kaitseb meie, mis kaitseb meie kõigi põhivabadusi ja Euroopa Liit muutub tugevamaks. Ja tahaksin veel öelda, et kõikides sektorites, kaasa arvatud justiitsvaldkond, on Läti seati äh, prioriteediks koostöö idapartnerlusriikidega. meie omavaheline koostöö on edukam siis, kui meie naabruskond on turvaline äh, ja edukas ning äh, stabiilne. muidugi see nõuab väga palju tööd, kuid Läti eesistujana on valmis kõnelusi jätkama, otsima kompromisse nii liikmesriikide vahel äh, kui ka Euroopa Parlamendi siseselt. parem koostöö on meie ühise edu äh, huvides oluline. Läti tahab dialoogile ja koostööle keskenduda ja siis tahaksin äh, veel südamele panna kõikidele erakondadele, äh, tulge üksteisele vastu selleks, et saavutada tulemused, mis, äh, mis on kasulikud kõigile Euroopa Liidu kodanikele, me peame eeskuju näitama avalikkusele. me ei pea alati võitlema omaenda tõe eest. tahaksin rõhutada, et tolerants ja respekt äh, on meie kõigi jaoks olulised, olulised väärtused, need aitavad tagada meie põhiõigusi. järgigem siis neid põhimõtteid oma igapäevatöös ja loogem jõukas ja turvaline Euroopa. tänan um,. suur tänu ja annaksin edasi sõna kohe härra Kozlovskile, ministrile.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 Euroopa Liidu kodanike huve ja tagada, et nende huvid, et me tegutseksime nende huvides. Läti eesistumine püüab äh, töötada selle nimel, et äh, olulistel teemadel edendada äh, dialoogi ja koostööd, ennekõike ränne ja julgeolek. nagu Läti peaminister ütles Strasbourgis oma pöördumises seitsmendal jaanuaril, siis need sündmused, mis leidsid aset Prantsusmaal ja sellele järgnenud sündmused kõikjal Euroopas on tõstatanud jällegi küsimuse meie julgeolekust. kuidas Euroopa Liit reageerib, me peame reageerima ühiselt ja tegema seda koordineeritult. meie eesmärk on ikka ju seesama. me peame kaitsma Euroopa Liidu väärtusi ja vabadusi turvalisus Euroopas peab rajanema sellele, et me austame inimeste põhiõigusi ja nende vabadusi. sooviksin teavitada teid ka edasistest sammudest, mida eesistuja kavatseb võtta ja millised on need valdkonnad, kus tuleb tegutseda viivitamata. ainult siis, kui me teeme koostööd, kui meil on avatud dialoog, siis ainult saame edendada Euroopa Liitu et Euroopa Liit on tõesti ühine justiitspiirkond. Läti eesistuja on avatud koostööle Euroopa Liidu Parlamendi ja eriti libekomisjoniga. nii siseasjade teemad kui ka erinevate poliitik-, poliitikate valdkonnad. ainult läbi koostöö saame seda saavutada ja meil on vajalikud ka vastavad instrumendid selleks, et oma kodanike õiguste eest seista. sooviksin rõhutada, et Läti eesistuja jätkab seda tööd, mida alustas Itaalia eesistuja. kolmeaastase programmi raames tahame tagada stabiilse ja jätkusuutliku arengu siseasjades, tagada Euroopa Liidu kodanike julgeoleku ja samas äh, austada põhiõigusi ja põhivabadusi. samas peame siiski reageerima peamistele probleemidele, olulistele sündmustele. oma ettekandes tooksin välja need peamised probleemid, ennekõike terrorismivastase võitluse valdkonnas. ma juba mainisin äh, terrorismirünnakuid äh, Pariisis, mis on teravalt hukka mõistetud. samal ajal tahaksin väljendada oma imetlust ja solidaarsust, kuidas äh, Prantsuse riigivõimud sellele reageerisid, kuidas reageerisid Prantsusmaa inimesed. sündmused äh, Prantsusmaal ja Belgias näitavad, et terrorismioht on ikkagi üks olulisemaid teemasid mis puudutab meie sisejula-, sisejulgeolekut. me peame õigeaegselt reageerima nendele sündmustele. terrorismi oht, kuidas seda ennetada, kuidas selle vastu võidelda, see ei ole meie jaoks uus teema, sellega oleme tegelenud juba ammu ja Läti eesistuja jätkab sealt, kus eelmised eesistujad meile teatepulga üle andsid. oluline on tagada, et see töö, mida on juba alustatud, me peame seda tugevdama ja edendama. Läti eesistuja teeb endast kõik selleks, et jätkataks olemasolevate meetmetega ja püüame äh, vältida selliste sündmuste kordumist tulevikus. peame võitlema terrorismi vastu ka Äh, mitteametlikul äh, Siseasjade Nõukogu äh, koosolekul arutame seda teemat Riias toimuval koosolekul ja kinnitan, et sellel koosolekul räägitakse ka konkreetsetest sammudest, kuidas terrorismi vastu võidelda. oluline on kokku leppida just nendes meet-, nendes meetmetes, mida saame kasutada ja kuidas kavatseme edaspidi tegutseda. Läti eesistuja äh, keskendub äh, võitluse radikaliseerumisele, kuidas paremini teavet vahetada ja kuidas paremini koostööd teha äh, asjaga seotud institutsioonide vahel. Läti peaminister ütles äh, parlamendis neljateistkümnendal jaanuaril, et Läti eesistuja meelest on väga positiivne see, et me tegeleme äh, PNR äh, ehk reisijate broneeringu infosüsteemiga, arutame seda jälle. andmekäitlus on äh, väga oluline võitluses terrorismi vastu ja organiseeritud kuritegevuse vastu. loomulikult äh, peame arvestama andmekaitsenõudeid, andmekäitluse nõudeid ja peame kogu aeg säilitama avatud dialoogi eriti mis puudutab äh, reisijate äh, andmesüsteemi registri loomist Euroopa Liidu tasandil. kõik meetmed, mida me rakendame, me peame siiski arvestama inimõigustega ja inimeste põhivabadustega, nendega tuleb arvestada, neid tuleb austada, samas tuleb tagada julgeolek ma olen täiesti veendunud, et libekomisjon annab oma tugeva panuse nende teemadega tegelemisel. me peame võitlema selle vastu, et ei tekiks lõhenemist ühiskonnas ei religiooni ega muude, muudel põhjustel, et oleks tagatud põhiväärtuste kaitse. mis puudutab Euroopa Liidu sisejulgeolekut, siis Läti eesistumine pöörab siin tähelepanu sellele, et jätkata ja lõpule viia töö, mida alustas Itaalia eesistumine, mis puudutab Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiat. kui me lepime kokku sisejulgeoleku strateegia suhtes, siis tagab see vajaliku aluse selleks, et tagada julgeolek ja turvalisus tulevikus. sooviksin kinnitada et siseasjade valdkonnas kavatseb Läti eesistuja tegutseda äh, aktiivselt ja tegeleda nende ettepanekutega, mis on õigusloome valdkonnas juba esitatud. kavatseme jätkata ka avatud dialoogi Europoli määruse osas ja läbirääkimisi tahame alustada ka SEPO määruse osas daamid ja härrad, nagu paljud kolleegid juba üt-, Itaalia kolleegid ütlesid nende eesistumise lõpus, et ränne on jätkuvalt oluline teema praegu ja kindlasti on ta seda ka tulevikus ja on üks olulisi teemasid ka Läti eesistuja, eesistumise jaoks. nii-öelda kummituslaevad, mis äh, toovad äh, inimesi ja jätavad nad merele triivima ja, või jätavad nad kuhugi sadamasse, kus väga paljudeks reisijateks on naised ja lapsed, see on väga oluline teema ja siin tuleb Euroopa Liidul ühiselt sellele reageerida. me peame pöörama nendele tähele, nendele probleemide tähelepanu, mida põhjustab ränne. Euroopa Liidu reaktsiooni tuleks vaadata laiemas kontekstis me peame lähenema sellele terviklikult. olukord rände osas ei ole paranenud, me peame võtma tarvitusele uusi meetmeid olukorra lahendamiseks. oktoobris kaks tuhat neliteist nõukogu, ülemkogu järeldustes nägime terve rida meetmeid, mida saab kasutada ka muudes piirkondades ja valdkondades vajadusel. me peame jätkama koostööd kolmandate riikidega, seda koostööd on juba alustatud, seda tuleb edasi teha, me peaksime keskenduma rändesüsteemide võimekuse suurendamisele. ja on täiesti selgeks saanud, Äh, me peame selle tegevusega jätkama. peame lähtuma solidaarsuse põhimõttest. kõikidele liikmesriikidele ühise varjupaiga taotlemissüsteemi kehtestamine oleks üks oluline meede. rändesurve vastu võitlemine on ainult üks aspekt selles rände aspektis üldiselt ränne ei too kaasa ainult probleeme, rännet saab kasutada ka majanduskasvu ergutamiseks, konkurentsivõime tõstmiseks. siin sooviksin äh, rõhutada seda, et komisjon äh, kavatseb tulla välja Euroopa agendaga rände osas ja me peaksime äh, rännet ka oskama positiivselt ära kasutada ja see on ka üks teemasid, millele kavatseb keskenduda Läti eesistumine. rändealgatused, mil, mis tooksid kaasa positiivset mõju majanduskasvule Euroopa Liidus, nendega tuleb tegeleda. Itaalia eesistuja näitas, et nad on valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Liidu Parlamendiga üliõpilaste ja teadlaste määruse osas. me peame leidma siin kompromissi nõukogu ja parlamendi seisukohtade vahel nii kiiresti kui võimalik. me tegutseme aktiivselt ka selle nimel, et saavutada kokkulepe nõukoguga Dublini direktiivi äh, osas just alaealiste äh, huvide eest seismise valdkonnas me peame kaitsma alaealiste huvisid. Schengeni süsteem on üks olulisemaid äh, saavutusi, mis Euroopa Liit äh, on saavutanud ja seda kiidavad heaks ka Euroopa Liidu kodanikud. samas tuleb tagada ka reisimise turvalisus meie ühises Schengeni süsteemis ja Läti eesistuja kavatseb äh, äh, selles valdkonnas ka tegevust jätkata. me oleme valmis äh, korraldama kolmepoolseid kohtumisi, täpselt nii, nagu tegi seda Itaalia eesistuja. siseasjade valdkonnas vaataksin nüüd seda välisdimensiooni välisasjad ja siseasjad on ju omavahel äh, sageli seotud, eriti mis puudutab rännet ja julgeolekut. väga palju sõltub ikkagi üleilmsetest sündmustest. koostöö kolmandate riikidega on väga oluline, kavatseme seda jätkata. oma eesistumise ajal jätkame juba alustatuid äh, tegevusi, mis puudutab liikumist ja sisejulgeolekut, samas peame märkima seda, et äh, meie eesistumise ajal on ka üks eraldiseisev prioriteet, nimelt siis idanaabruse riikidega koostöö tegemine. ministrite tasemel tuleb, äh, on kavad, kavandamisel kohtumine äh, Euroopa Liidu ja idanaaberluse riikide vahel, et tagada äh, seaduskaitse kodanikele. me peame meil on siin valdkonnas veel väga palju ära teha, loodan, et Läti eesistumise ajal suudame saavutada edu kõikides valdkondades, mida täna mainisin. daamid ja härrad, Läti eesistumise ajal keskendume sellele, et osaleme aktiivselt kõikides aruteludes, otsime kompromisse liikmesriikide vahel ja läbirääkimistes Euroopa Liidu Parlamendiga tihe konstruktiivne koostöö on ainus võimalus, kuidas meie ühiseid eesmärke saavutada, kuidas tagada turvaline Euroopa, kuidas äh, austada inimeste põhiõigusi ja põhiväärtusi, aitäh! Um, suur tänu, härra minister! Läheme kohe kõnelejate juurde, sellepärast et kõnelejate nimekiri on väga-väga pikk. nii et ärgem raisakem aega ja see on ka täiesti mõistetav, et äh, kolleegid sõna soovivad. alustagem koordinaatoritest, äh, Rahvapartei härra Dias de Meira, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile, härrad ministrid. täna ma võtan siis sõna siin kõigepealt Rahvapartei nimel ja ma tahaksin äh, soojalt tervitada siin Läti eesistuja esindajaid, kohal on siis sise- ja justiitsminister ja soovin teile kõike head, ähm, edu selle eesistumisperioodi jooksul. tahaksin kõigepealt teha mõned alustavad sissejuhatavad märkused. härra Rasnatš, äh, meie fraktsioon toetab igati teie kolme prioriteeti. Need on prioriteedid, millele me oleme pühendunud. me tahame edendada kindlasti andmekaitsepaketti, me tahame kaitsta loomulikult ka Euroopa Liidu finantshuve ja loomulikult Eurojusti töö ilmselgelt vajab toetust ja käibemaksupettuste vastu tuleb samuti võidelda. kriminaalmenetlustes äh, kahtlusaluste kaitse on oluline, jah, ja see on kõik väga tore, aga kuidas on siiski ohvrite õigustega, härra minister? ohvrid, äh, kes on sattunud äh, kas rünnaku või väljapressimise või terrorismi ohvriteks, tegemist ei ole äh, juhuslike üksikute juhtudega, kahjuks on neid ohvreid järjest rohkem ja rohkem, näiteks džihadistide küüsi langenud ja nii edasi. härra siseminister, teile ma tahaksin ka öelda suur tänu teie prioriteetide väljajoonistamise eest, kuid äh, tahtsin teile siiski ühte asja veel öelda. selleks, et õiguseid kaitsta, selleks, et oleks võimalik juurdlus, et oleks võimalik teha ka ennetavat tööd, et oleks võimalik summutada kuritegevust, on Euroopa Liit loonud kuusteist erinevat organit, olgu nad siis ametid või muud organid, kes vastutavad ametite eest ja selleks, et kaitsta õiguseid ja võidelda kuritegevuse vastu ja nii edasi. aga tuleb endale esitada küsimus, et kas need kuusteist äh, organit äh, tõesti tõhusalt kaitsevad äh, meie vabadusi ja võitlevad terrorismi vastu. ma kaldun arvama, et pigem mitte meil on neid ameteid äh, liiga palju, nad, äh, nende ülesanded kattuvad ja see ei ole tõhus ülesehitus, nii et ma arvan, et äh, me peaksime selle peale mõtlema institutsiona-, institutsioonidena. nüüd džihadistlik oht, see ei kerke esile kuidagi juhuslikult, vaid see jääb meiega nüüd mõneks ajaks ja me peame kuidagi reageerima ja mingisugused äh, turvaklauslid sisse kirjutama seadusandlusesse, kuid äh, me peaksime kohe hakkama ennast kaitsma, sest et terrorism äh, liigub seadusandjast kiiremini. nüüd reisijate info, broneeringu info, me arvame, et see on ülioluline, et selles osas edasiminek tuleks. ma arvan, et PNR-i osas ei ole vaja uut seadusandlikku ettepanekut. kuid äh, tuleb äh, rakendada senine. andmekaitseametiga kohtume veel jaanuaris selleks, et PNR ettepanekut parandada, härra Avramopoulos, äh, volinik, on öelnud, et pärast seda kohtumist äh, ta tuleb ka meie ette, kohtub härra Kirkhope'iga selleks, et muuta siis ettepanekut vastavalt. nii et ma arvan, et see on see tee, mida me kõik peaksime käima, selle asemel, et uus ettepanek esitada. Europol, Europol peab olema meie absoluutne prioriteet uus määrus tuleb esitada selles osas veel teie eesistumise ajal ja intelligentsete piiride pakett, see peab olema ka teie prioriteetide seas eesistumisperioodi jooksul. see on väga-väga tõhus viis, kuidas kontrollida liitu sisenemist, siit lahkumist, liikumisi piiridel ja tuleb Schengeni seadusandlust ka muuta vajaduse kohaselt nii et härrad ministrid, sellega ma võin vist äh, Rahvapartei nimel oma sõnavõttu nüüd kokku võtta. Teie eesistumise prioriteeti osas veel kord lubage soovida teile edu, aitäh! suur tänu, härra Demeira! enne kui sõna saab Birgit Sippel sotsiaaldemokraatide nimel ütlen veel seda, et nüüd on nimekirjas kakskümmend kaks kolleegi, sellega ma sulgen kõnelejate nimekirja praeguseks vooruks, nii et ma palun kõik kolleegid, sealhulgas ka koordinaatorid, näidake üles teatavat distsipliini kõneaja osas. aga ma saan muidugi aru, et tegemist on esimese kohtumisega, kus ministrid on meie ees ja ennenägematul kombel on meil palju asju, millest me tahame rääkida ja nii nagu ka härra De Meira tahavad teised koordinaatorid oma seisukohad selgelt välja öelda, nii et paradoks meie ees tõesti on, et me tahame alguses kõik välja öelda, enne kui Riias tuleb kokku ülem, nõukogu, aga teisalt on, on aega vähe. aga vaatame, kas meil õnnestub natukene rohkem aega võita endale selles küsimuses, ma üldse ei vaatagi äh, sekretäriaadi poole selle ettepanekuga, aga äkki ikkagi õnnestub midagi välja pingistada. Pirit Sippel, palun. suur tänu, härra esimees. ma olen läbi lugenud Äh, eesistuja kirjaliku äh, ülevaate, kuulasin teid, härrad ministrid, ka täna hommikul väga ettevaatlikult ja äh, tahaksin tegelikult esitada mitu-mitu-mitu küsimust, kuid keskendun põhilistele valdkondadele, mida minu meelest on kolm. kõigepealt ma tahaksin rahuloluga tõdeda seda, et lõpuks ometi tundub, et nõukogu on valmis andmekaitsepaketi osas midagi ära tegema ja liigutama hakkama ma tahaksin teada, kas eesistuja võiks anda meile äh, mingisugust aimu selle kohta, et millal see pakett võiks tulla vastuvõtmisele või millal on nõukogu valmis esitama ühispositsiooni Mm, nimelt asi on selles, et kuulda on kuluaaridest sellest, et äh, kavas on vastu võtta terve rida uusi meetmeid, mis peaksid tõstma meie julgeolekut, aga kõik need meetmed hõlmavad endas andmete kogumist. nii et seega oleks meie jaoks väga hea, kui Euroopas äh, me jõuaksime enne nende uute meetmete kasutuselevõttu harmoneeritud andmekaitse tasandini. ja loodetavasti nõukogu äh, Äh, paneb äh, hoogu juurde selle töö osas ja eriti arvestades seda, et kogu see pakett on arutelul olnud kolm aastat. nüüd julgeolekumeetmed, tahaksin tegelikult äh, lisada midagi sellele, mida ütles härra Demeira, mitte ei ole meil ainult liiga palju ameteid, organeid, kes julgeolekuga tegelevad, vaid meil on ka terve rida meetmeid nii Euroopa kui ka siseriiklikul tasandil, mis peaksid selle asja sellesse asjasse puutuma ja tundub, et kellelgi ei ole tegelikult üldist ülevaadet selle kohta, kuidas need meetmed mm, üldse toimivad, kas on ka mingisugune struktuur selles, ei ole ühtegi raportit selle kohta, kus ähm, on näha seda, et liikmesriigid kõiki neid meetmeid oleks tõhusalt ära kasutanud. kõigepealt tuleks äh, need meetmed kaardistada ja siis välja selgitada, et millised nendest on liiased või et on kusagil äkki mõni auk mis tuleks täita uue meetmega. ja siis edasi, andmevahetus. see on äh, loomulikult ka üks valdkond, kus liikumisruumi oleks päris palju. Äh, pärast äh, terrorirünnakuid on see valusalt esile tulnud. et sugugi mitte kõik liikmesriigid ei ole naaberriikidega, vabandust, partnerriikidega Euroopa Liidus andmeid jaganud see on ikkagi väga tõsine asi, kui mõned liikmesriigid oma luureandmeid hoiavad kiivalt enda käes, nii et ma arvan, et ähm, enne kui me hakkame kaaluma uusi meetmeid, tuleb äh, sellele tähelepanu pöörata. ja kui me räägime üldse uutest äh, võimalikest julgeolekumeetmetest, siis Äh, minu meelest selles kontekstis me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud radikaliseerumisele ja loomulikult kõik räägivad sellest, et me peame saama parema kontrolli sotsiaalvõrgustiku üle ja radikaliseerumise üle internetis, aga tegelikult me peaksime enda käest küsima ennekõike küsimuse, et miks üldse need välisvõitlejad Euroopasse äh, tulevad äh, ja ei tule sugugi mitte kolmandatest riikidest, vaid on inimesed, kes on radikaliseerunud meie territooriumil, kes on üsna tihti ka meie kodanikud. loomulikult ei ole võimalik leida sellele probleemile ühtset lahendust, äh, kuid ma arvan siiski, et liikmesriikide kohustus äh, on äh, vaadata otsa ka siseriiklikele probleemidele, näiteks et kas äh, see, et integratsioon ei ole toiminud, ei ole andnud, andnud taimelava radikaliseerumisele. ja veel, ei ole võimalik asüüli ja pagulusteemadest täna põhjalikult rääkida, aga mulle tundub, et need meetmed, mis on praegu arutelul, et eh, teha koostööd kolmandate riikidega, et vähendada pagulaste voogusid ja nii edasi, mulle tundub, et kogu see arutelu on suunatud lihtsalt sellele, et tahetakse panna piir või vältida pagulaste tulekut Euroopasse ja mida kavatseb eesistuja teha Äh, selleks, et äh, tagada see, et kõik liikmesriigid äh, peavad kinni solidaarsuspõhimõttest, et need pagulased, kes põgenevad tagakiusamise ja sõja eest, saavad ka Euroopas abi. mida kavatseb ähm, ümberasustamise vabatahtliku kava toetamiseks ähm, toetada, ähm, teha eesistuja? härra esimees, isegi kell andis alla proua Sippel ma saan aru, et äh, tahate kõik äh, teha, äh, öelda maha oma märkused, aga ärge unustage seda, et pärast koordinaatoreid tahavad ka teised kolleegid sõna saada, aga sellegipoolest suur tänu. Timothy Kirkhope on järgmine, palun. suur tänu, härra esimees. lubage ka mul tervitada siin sõpru Lätist, suur tänu selle sõnavõtu eest ja kõike head teile eesistumisperioodiks. ma ei kavatse pikalt rääkida siin broneeringu infost, sellepärast et ma olen olnud raportöör selles küsimuses äh, kolm aastat juba ja ma olen väga tänulik selle eest, et eesistuja on täna nii positiivseid märkuseid esitanud selles küsimuses ja suur tänu ka kolleegidele, kes on olnud äh, sama abivalmid oma märkustega, aga keskenduksin äh, nüüd hoopis teemadele, mis puudutavad rännet ja eriti liikmesriikide vastutust ja kohustust Äh, nende inimeste suhtes, kes äh, tulevad Euroopa Liitu. mulle valmistab äh, teatavat muret see, et on aeglane see süsteem ja et millistes tingimustes inimesi hoitakse, kui nende dokumendid on menetluses. räägitakse siin koorma või vastutuse jagamisest, oleme sellest rääkinud kuid ja ma pean teile tunnistama, et olgu tegemist Dublini määrusega või mingi muu ettepanekuga on tingimused siiski väga-väga erinevad, olud on erinevad liikmesriigiti ja ma tõesti loodan, et ähm, eesistumise äh, ajal keskendute sellele kohustuste jagamisele ja et, et keskendute ka sellele, et kuidas tegelikkuses kogu see menetlus välja näeb. ja tahan veel ühe aspekti teha, eriti mis puudutab lapsi, räägitakse menetluslikest tagatistest alaealiste puhul, mulle põhjustab tõsist muret see, kuidas lapsi koheldakse, aga ka see, et kuidas Äh, äh, smugeldajad, kurjategijad lapsi ära kasutavad selleks, et kas saada üksikisikutele juurdepääsu Euroopasse või äh, tagada juurdepääs kriminaalsele varale Euroopas. see on väga-väga murettekitav, see on röögatult amoraalne käitumine ja täiesti talumatu ja nüüd kriminaalmenetlus, meil oli mõnda aega kriminaalmenetluste pakett laual Äh, tuntakse teatud äh, mured selles osas, et nende menetlusõiguste osade puhul ei ole me näinud rakendamist ja ei ole isegi lähedal see rakendamine ja ma tahaksin, et eesistuja, kes räägib äh, nendest kui prioriteedist, ka prioriteedidest, teeb midagi aktiivselt ära selles osas. ja lõpetuseks, härra esimees, lubage mulle öelda, et julgeolek loomulikult on ülioluline hiljutised äh, sündmused, jubedused äh, meie tähelepanu sellele koondavad, aga ma siiski arvan, et meie komisjoni jaoks, meie liikmete jaoks, kes teevad koos meie eesistumisega, me peame mõtlema sellele, et see, mida meie teeme seadusandjatena, ei hakka asju mõjutama mitte ainult kohas, koheselt, vaid mis jääb ajas püsima üsna kauaks ja seega me peame igasugused äh, aspektid võtma kaalutlusele ja kui me julgeolekust räägime, me ei tohi seda unustada, et need asjad jäävad äh, paika üsna kauaks. ALDE fraktsiooni nimel järgmisena siis Silja Vikström, palun. suur tänu ja suur tere hommikust, tere tulemast meie komisjoni täna hommikul, härrad ministrid. soovin teile edu eesistumise ajaks ja äh, ootan äh, suure huviga teiega koostööd Dublini määruse muutmisel ja äh, teadlaste ja tudengite direktiivi osas, aga täna lubage mul keskenduda mõne sõnaga varjupaigasüsteemi tulevikule ja eriti Dublini määrusele. me teame seda, et äh, see ühtne poliitika võeti vastu juba poolteist aastat tagasi ja praegu on käimas rakendusfaas aga samas äh, on esitatud äh, mõned äh, kohtulahendid Euroopa Inimeste Kohtus, Tarakelli lahendus, kus tuuakse välja väga suured puudeja-, puudujäägid selles osas, kuidas on jagatud vastutus erinevate liikmesriikide vahel. kohtulahend oli, et Šveits on rikkunud põhiõigu-, inimõiguste konventsiooni artikli kolm, mis puudutab piinamist ja ebainimlikku kinnipidamist äh, ühe pere äh, Kreeka, Šveitsist Kreekasse üleviimisel. arvestades nüüd seda kohtulahendit, kas te tahaksite meiega jagada täna seda, kuidas teie näete ette äh, selle kohtulahendi mõju Dublini määrusele ja üldiselt kogu asüülipaketile? teiseks, ainult kuus liikmesriiki Äh, võtavad täna üksinda umbes kaheksakümmend protsenti Euroopa pagulastest. Teie enda liikmesriik äh, on vastu võtnud väga vähe inimesi, ainult käputäie. kas te kavatsete algatada mingisuguse menetluse nõukogus äh, selle mm, küsimuse või selle süsteemi muutmiseks? täna me ei räägi selle puhul üldse solidaarsusest, me ei saa rääkida sellest. nüüd läbirääkimiste ajal varjupaiga mm, teemadel me kõik räägime sellest, et liikmesriigid peaksid jagama vastutust, aga tegelikkuses seda ei ole. Äh, mida te kavatsete ette võtta selles küsimuses ja tahaksin äh, lühidalt rääkida ka reisijate info seadusandlusest, äh, nüüd kaks ja pool aastat on asi olnud tupikseisus ja seega minu fraktsioon on üritanud el-, elus sisse puhuda sellesse olnud palunud, et eh, komisjon esitaks uue reisijate info PNR ettepaneku, et see oleks vastuvõetav vastavalt eh, hiljutistele kohtulahenditele ka ja et ka andmekaitse direktiiv eh, vastaks sellele, ainult nii saame me mingisuguse arengu tagada selle reisijate info asja puhul. täna kõik sellest räägivad, aga mingisugune konstruktiivne lähenemisviis tuleb leida. nii et ootan huviga tulevasi arutelusid teiega ja soovin teile kõike head suur tänu ja viimane koordinaator on EFTD koordinaator, kes on suva soovinud nii et EFTD koordinaator, palun. suur tänu ka mina koos kolleegidega soovin tervitada Läti eesistujat ja vaatasime läbi teie prioriteedid, mis te välja pakkusite. tõepoolest, eh, jah, need on kõik asjad, mis on meie kõigi jaoks eh, väga olulised ja loodame, et asjad arenevad edasi paremini võrreldes eelmise kuue kuuga, aga tegelikult on veel paar punkti nende prioriteetide hulgas, mida tõstaksin esile koostöö näiteks õiguse ja julgeoleku valdkonnas äh, julgeolekustrateegia raames. kui jõustus Lissaboni leppe, siis sellest ajast on äh, Euroopa Parlament kaasseadusandja ja kaasvastutav kodanike ees õiguse ja julgeoleku valdkonna ees. aga nõukogu tegeleb, tegutseb ikkagi samamoodi, eh, nagu oli olukord enne Lissaboni ja enne isegi Maastrichti lepet, kuidas kaasata Euroopa Parlamenti sellesse töösse, näiteks Cyrus eh, programm org-, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemises, nõukogu ei ole siin parlamenti kaasanud üleüldse selle poliitika väljatöötamise osas. nii et et äh, kas nõukogu kavatseb olulistel teemadel parlamenti kaasata, näiteks organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine ja muud olulised teemad? näiteks eelmise parlamendi koosseisu ajal see nii ei olnud. mis puudutab äh, ÜRO Peaassamblee seisukohta narkootikumide suhtes, kuidas äh, kavatsete äh, edasi töötada just nimelt narkootikumide valdkonnas, seisukohad välja töötada, sellepärast et narkootikumid on just oluline tõukejõud organiseeritud kuritegevuse valdkonnas ja, ja sealt edasi ka terrorismivastane võitlus. mida kavatsete teha, nagu osad kolleegid ütlesid, selleks, et saavutada parem koostöö liikmesriikide vahel? ja Dublini määrus äh, loomulikult äh, tuleb radikaliseeruda terrorismi vastast võitlust, aitäh! Because um, all coordinators didn't kolleegid, äh, kõik koordinaatorid vist ei andnud märku, et nad soovivad sõna, kas te olete praegu rahul, kui arvestades seda, et nii paljud parlamendiliikmed on soovinud sõna, siis anname teistele ka sõna, mitte ainult koordinaatoritele, kas ministrid on sellega nõus, ministrid peavad ju küsimustele vastama, aga tõesti sõnavõtjate arv on tohutu. ja ma usun, et koordinaatorite küsimused tegelikult peegeldasid ka teiste liikmete Ähm, sõnavõtusoove, kas te olete nõus sellega, et anname nüüd ministritele sõna, et nad vastaksid? härra Tiias Timera, kas te olete rahul sellega? Monika Holmajärv, teie olete järgmine nimekirjas ja kolleegid, tõesti, palun minut kolmkümmend sekundit ärge kulutage rohkem aega oma küsimusele, vaat sel korral jääme me oma ajakavast maha. palun, Monika. suur tänu. esimees, kõigepealt tahaksin tänada nõukogu eesistujat selle eest, et meile saadeti eesistumise kirjalik programm suur aitäh teile selle eest, me näeme sealt äh, kõiki neid prioriteete, äh, mis te olete endale seadnud, näeme seda ka, äh, mis puudutab kriminaalõigust ja nüüd tahaksin küsida natukene teie ajakava kohta. mis ajaks soovite jõuda kriminaalõiguses tulemustele ja Schengeni ala küsimused praegu on see väga kuum teema seoses terrorismiga. muret tekitab inimeste ringiliikumine Schengeni piirkonnas ja kuidas te kavatsete teha koostööd selles küsimuses teiste ministritega ja kuidas te kavatsete Euroopa Parlamendiga suhelda selles küsimuses? see teema teeb meile väga äh, muret, meile tundub, et see muutub valitsustevaheliseks teemaks, me teame, et see on pakiline küsimus ja ma saan aru ka, et aega on vähe, arvestades praegust olukorda, aga ikkagi äh, tahaksin teada äh, Smart Borders, välispiirid, millisena, millised on teie aja, ajakavad? Sofii Intervelt, palun. suur aitäh Äh, kuulasin kahe ministri ettekandeid ja äh, nii nagu võis oodata, äh, pöörati suurt tähelepanu võitlusele terrorismi vastu ja loodetavasti soovitada ka demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtteid järgmistel kuudel kaitsta. ma loodan, et terrorismialastane võitlus ei too ohvriks neid väärtusi, mida me kõik kalliks peame. ja nüüd Euroopa Liidu broneeringu info. mul on hea meel, et te ütlesite, et andmekaitse direktiiv on teie üks kõige olulisemaid prioriteete minu jaoks ja teiste jaoks ka on see lausa eeltingimuseks selleks, et et edasi rääkida Euroopa Liidu broneeringu infost ja ma muidugi, me saame aru, et kõike sõltub teist, me tahaksime, et Euroopa Liidu PNR ettepanek äh, tuleks välja Junckeri komisjonilt juba uues vormis, arvestades ka kohtupraktikat, arvestades proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtteid ja ma kuulsin, et te kõnelesite Euroopa Liidu sisesest broneeringu infost, see on täiesti uus element, kuskilt ma seda kuulsin, eile kuulsin ka ühelt ministrilt seda, et hakatakse koguma eh, näiteks broneeringu infot ka eh, rongireisijate eh, kohta meil oleks ikkagi äh, vaja teada, millest jutt käib. meil on õigus selleks. Äh, võib-olla ma ise jätsin midagi kahe silma vahele, aga tahaksin teada ka, milline äh, on teie, teie kava seoses horisontaalse diskrimineerimise vastase direktiiviga ja kui te lubate tolerantsuse ja aust-, teineteise austamise sõnum tõesti peaks olema laiemalt levitatud, sest meile tundub, et Läti oli Europride suhtes väga vaenulik sel suvel. suur aitäh, ma ei tahtnud teid teie sõnavõttu äh, sekkuda, kuid ajakavast on räägitud. Carlos on järgmine, palun. Carlos Coelho. suur aitäh tahaksin ühineda nende kolleegidega, kes ähm, soovisid Lätile eesistumiseks palju edu. sooviksin ka äh, nõustuda selles äh, suhtes, mis puudutas traagilisi sündmusi Pariisis ja mis hakkavad mõjutama ka kogu eesistumise tööd ja eesistumise prioriteete uutest mehhanismidest on tähtsam see, et Schengeni eeskirju asjakohaselt täidetaks. meil on olemas piisavaid äh, kontrollimehhanisme ja, äh, ja turvaventiile ja kui me nüüd hakkame uut süsteemi äh, kasutama, siis kaks tuhat neliteist Äh, nõukogus viidati sellele, kuid uue süsteemi hindamine tähendab seda, et et meil peaks ka olema äh, võimalik äh, palju tõhusamalt probleeme avastada ja uusi lahendusi pakkuda ja seetõttu tahaksin esitada küsimuse eelkõige siseministrile millist tähtsust omistab eesistuja uuele hindamissüsteemile ja kuidas kavatsetakse koostööd teha Euroopa Komisjoniga selleks, et äh, me saaksime kindlad olla, et Euroopa Liidu välispiiridel tõesti lahendatakse kõik avastatud probleemid. suur aitäh, Carlos, järgmiseks härra Raadev, palun. suur aitäh suur tänu härra ministritele. sündmused Pariisis ja Brüsselis näitasid veel kord, et äh, meie tegevus peab olema palju äh, paremini koordineeritud, kontrollid palju rangemalt, selleks, et äh, islamiriigi tegemiste vastu võidelda Schengeni piiril ja, ja ka Bulgaaria piiril äh, on see teema väga, väga aktuaalne. Bulgaaria on astumas Schengeni alale ja nüüd me oleme kuulnud, et Bulgaaria äh, oli äh, valmis uuteks väljakutseteks, vastas eeskirjadele ja nüüd mida kavatseb Läti eesistujana teha Schengeni ala laiendamisel? ilmselt ei pääse mõned liikmesriigid rangematest piirikontrollidest, kas see takistab Bulgaaria ühinemist Schengeniga okay.? suur aitäh, härra Lopez Aguilar, Fernando, palun. suur aitäh Äh, ma tahaksin äh, äh, avaldada tänu Läti ministritele, kes tutvustasid Läti eesistumise kava. see oli kõik väga hea. tahaksin rääkida Euroopa Liidu finantshuvide kaitse algatusest, nii-öelda PIF direktiivist. see on kriminaalõiguslik õigusakt, see on seotud ka Euroopa prokuratuuri loomisega aga ma sain aru, et see ei vähenda mingil het-, mingil moel siis äh, Itaalia eesistumise ajal tehtud äh, PIF direktiiviga jõuti peaaegu lõpule, ma usun, et, et, et äh, Läti jõuab nüüd ka selle viimase töö ära teha. samuti on oluline küsimus käibemaksu arvestamine, käibemaksupettuste arvamine, ma tahaksin kuulata nüüd, mis on teie arvamus? käibemaks on väga oluline Euroopa Liidu eelarve sissetulekuallikas. kas on võimalik leida teatud kompromiss selles küsimuses nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel? tänan. suur aitäh, proua Meier. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, zoals de minister zelf al aangegeven... Moet... Suur aitäh. Uh, nagu uh, siin ministrid ise ütlesid, pärast Pariisi terroriakte tuleb palju rohkem teha selleks, et Euroopa Liidu kodanike elu oleks turvaline. terrorismi ja radikaalse islami oht on väga tõsised küsimused, kas need on kuidagi ka eh, eesistuja eh, töökavva võetud eh, küsimused ja nüüd, kui džihadistide käest passid ära võtta, kohta, eh, kas see aitaks, kuidas kavatseb eesistuja võidelda massilise immigratsiooni vastu, eh, see kõik ohustab meie julgeolekut, immigrantide seas on palju džihadiste, tänan. Natalie Kriisberg. Natalie Kriisberg, palun. Merci ja mon tour. suur tänu tänu minu kord siis tänada teid, härrad ministrid, eh, tänada teid selle eesistumise tegevuskava tutvustamise eest. soovin teile edu, edu teie eesistumise ajaks. justiitsminister, te ütlesite, et te soovite edasiminekut Euroopa Prokuratuuri ameti osas. praegu on see piiratud ainult finantshuvide kaitsega prokuratuuri tegevus, aga arvestades seda, et mis on toimunud minu koduriigis, peab sinna lisanduma ja mis lisandub teiste jubeduste nimekirja Madridi ja Londoni ja nii edasi sündmused viitab kõik sellele, et meil peab olema prokurör ametis, kes ähm, vastutaks ka kriminaalõiguse osas, me oleme rääkinud sellest aastaid, see vastaks ka sellele, mida ootavad tegelikult julgeoleku puhul meist meie kodanikud. teen väga lühidalt, nii nagu ka teised kolleegid, tahaksin ma rõhutada seda, et kui oluline on see, et kõik võtaksid arvesse laste õiguste kaitset, arvestades, et nad on eriti haavatav äh, elanikkonnagruppe meie Euroopas järjest rohkem kuritarvitatakse neid ja järjest vähem on nad kaitstud ja kaks elementi veel lõpetuseks. loomulikult äh, ma tahaksin selle poole aasta jooksul, Läti eesistumise aja jooksul äh, saavutada edasiminekut ka äh, süüdimatuse presumptsiooni alase direktiivi osas, sellega lõpetan, aitäh. suur tänu, härra Void, palun. ja tänke, hea juhataja suur tänu. härra siseminister, te rääkisite terrorismist, rändest. Te räägite, rääkisite ka sellest, kuidas need kaks on omavahel seotud. rääkisite ka Euroopa Liidu kodanike julgeoleku tagamisest, sellest on räägitud väga palju siin komisjonis Te rääkisite rändest, islamiriigi väljaütlemistest, aga rääkisite ka sellest, kuidas kasutatakse rännet selleks, et võõrvõitlejaid saata Euroopasse ja vastupidi. nii siin Euroopa Parlamendis kui mujal on julgeolekumeetmed tõhustatud, turvakontroll on tõhusam, Euroopa Liidu välispiir, te ta-, ütlesite, et te tahate jätkata Itaalia eesistumise ajal tehtud tööd ei piisa sellest, kui suurendatakse Frontexi eelarvet. ei ole piisav, et võidelda ebaseadusliku rände vastu ja tegeleda seadusliku rändega. tegelikult tuleb äh, tegeleda rände äh, probleemide põhjustega. kas ma sain õigesti aru, et ka teie soovite vaadata, mis on rände põhjustamise äh, põhilised elemendid ja milliseid meetmeid kavatsete konkreetselt äh, rakendada selleks, et äh, see ränne Euroopa Liidu territooriumil jaguneks võrdsemalt. kaheksakümmend protsenti rändest jõuab ainult kuude liikmesriiki, nii et see vastutus ja koormus ei ole võrdne, aitäh! proua Kiion, palun. suur tänu. Äh, aitäh teile, härrad ministrid, et te tulite meie komisjoni, palju jõudu teile eelseisvaks eesistumiseks. Te rääkisite andmekaitsereformist, äh, äh, see huvitab mind ka ja ma olen rahul sellega, et te kavatsete sellele tähelepanu pöörata. samuti huvitab meid Euroopa Liidu broneeringu info küsimus ja tahaksin eh, sel puhul öelda, et meil on väga hea meel, kui te soovite leida eh, tõesti tasakaalu eh, selles küsimuses. soovime, et te leiaksite erinevate meetmete kombinatsiooni, mis tõesti ei sunniks meid uuesti jalgratast leiutama ja mis aitab siis turvaauke kaotada või sulgeda. ja nüüd smart borders küsimus. võib-olla ma sain valesti aru, kuid mulle tundub, et volinik äh, Mavropoulos äh, ütles, et see pakett võib-olla võetakse tagasi ja see tundus olevat nagu vastuoluline äh, avaldus. ja nüüd diskrimineerimise vastane direktiiv, ma ei leidnud teie prioriteetide seas midagi selle kohta Itaalia äh, juba äh, tegeles sellega, kuidas see tehniliselt peaks välja nägema, nimelt kuidas saaks äh, tõesti koostööd teha nii, et ka see direktiiv või mõni, mõnes muus vormis õigusakt leiaks, leiaks ükskord ka kasutust suur tänu, Silvi, ja sa, suur tänu kõikidele teistele kolleegidele ja proua Rennberg, palun. proua Vinberg, palun. Tack för ordet och eh, tack för informationen och jag lyckönskar er i ett ordförande. Suur tänu eh, selle info eest teile, härrad ministrid, ja soovin teile edu nõukogus. Teil on tõesti väga suured eh, probleemid lahendada julgeolek loomulikult, rändeküsimused, nii et väga-väga äh, palju suuri teemasid äh, aruteludel. meie parlament äh, peab mõtlema sellele, kuidas Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegiat rakendada, mina olen esitanud selles osas oma muudatusettepanekud, me oleme teinud kõik selleks, et julgeolekut parandada, aga juba kuu aega olen ma jäänud vähemusse tegelikult oma seisukohtades ja oma muudatusettepanekutes. vaatame natukene seda, kui, milline näeb olukord välja täna minu koduriigis Rootsis. meil on väga palju neid, kes soovivad meie riiki siseneda Süüriast ja Iraagist ja nad on äh, tulemas äh, massiliselt ja meil tegelikult ei ole mingisugust võimalust kontrollida, kust nad täpselt tulevad ja on võimalik, et nende inimeste seas on ka terroriste või terroristlike kavatsustega inimesi, nii et see tekitab mulle väga suurt muret, see on meie jaoks ülioluline küsimus ja nüüd minu küsimus teile, kuidas te näete ette nende soovituste rakendamist, mis on seotud just nimelt meiepoolse resolutsiooniga antud teemal, härra proua Kinnitši, palun. Grazie Presidente, intanto un saluto e un ringraziamento suur tänu, eh, tervitan samuti omalt poolt Läti eesistujat, kes tutvustas meile oma programmi. kõneleja palub vabandust eh, hääle pärast. tutvustas oma tööprogrammi, kus on esile tõstetud eh, inimõigused ja põhiõigused teemasid on väga palju, millel sõna võtta, aga täna küsin ainult selle kohta, millised on need tegevused, mida kavatsete ette võtta selleks, et tegeleda terrorismi, organiseeritud kuritegevusega, korruptsiooniga. eriti soovin äh, teada ministritelt äh, nende seisukohta seoses Euroopa prokuratuuri ettepanekuga Itaalia eesistuja töötas välja teksti, kus olid põhiaspektid välja toodud. kuidas kavatseb jätkata seda teemat Läti eesistuja ja milliseid koordineerimismeetodeid kavatsete välja töötada näiteks Euroopa eh, kriminaalmenetluse valdkonnas, eriti mis puudutab konfidentsiaalseid teemasid eh, kon, vara konfiskeerimist, eh, maffiavastast võitlust tegemist on väga olulise teemaga, mis on tihedalt seotud organiseeritud kuritegevuse teemaga äh, ja samuti puudutab see otseselt rännet ja inimkaubandust. Äh, ja minu jaoks on veel üks oluline aspekt, äh, mis on siis alaealiste kaitse, me teame, et rände kaudu on jõudnud eelmisel aastal Itaaliasse neliteist tuhat alaealist, kes ei ole koos täiskasvanuga kuhu nad lõpuks välja jõuavad, kes nad saadavad, selle kohta mingeid andmeid ei ole, nii et äh, kuidas äh, kavatsete selle teemaga tegeleda, millist tähelepanu kavatsete pöörata alaealistele? väga suur oht on, et nad satuvad organiseeritud kuritegevuse ohvriteks, et nad kaasatakse organiseeritud kuritegevusse, äh, seksuaalkuritegevus, väga oluline, väga tõsine aspekt ja samuti kasutatakse lapsi sageli ära ka terrorismi valdkonnas, aitäh! suur tänu, proua Stevens, palun! Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil graag bij. Suur tänu. sooviksin tänada Läti ministreid et nad selgitasid, äh, millised on äh, Läti eesistumise ajal äh, kõige olulisemad prioriteedid. minu küsimus puudutab rännet, see on ka üks prioriteete, mida te mainisite. kui ma õigesti aru sain, siis nõukogu tahab, et komisjon tegeleks teatud teemadega, lahendaks probleeme, aga komisjon ütleb, et ei, nüüd on nõukogu ülesanne käised üles käärida, asuda tegudele, nii et siin on selline vastuolu täiskogul Strasbourgis ei saanud me mingeid konkreetseid ettepanekuid, seetõttu minu küsimus Läti eesistujale on, mida saab nõukogu teha konkreetselt ära selleks, et selles valdkonnas toimuks läbimurre, millised on konkreetsed ettepanekud? sellepärast, et aeg muudkui läheb ja me peame midagi konkreetset nüüd välja pakkuma selleks, et me mingit edu saavutaks. jah tõesti, tõesti, kaheksakümmend viis protsenti protsenti rändest puudutab kuute liikmesriiki, nii et siin solidaarsusest ei ole juttugi, aitäh. aitäh, Soraya Post, palun. suur tänu ma tahaksin äh, tänada ministreid külla tulemise eest ja ma olen veendunud, et äh, teie eesistumisaeg äh, sujub väga hästi. aga mul on ka oma märkus teha. Euroopa Liidus on väga palju inimesi, kodanikke, keda diskrimineeritakse või suisa kiusatakse taga. mõned nendest inimestest elavad äh, sellises vaesuses, äh, mida me ei oska endale ettegi kujutada. räägin täpsemalt siis mustlastest, kes elavad Euroopa Liidu territooriumil. Euroopa Liidul oleks vaja tõhusat äh, meedet sellisteks juhtudeks, kui liikmesriigid ei pea kinni Euroopa põhi väärtustest. meil on vaja sellist vahendit, millega saab diskrimineerimise vastu võidelda Euroopa Liidu territooriumil, me oleme seda nõudnud ikka ja jälle Euroopa Parlamendina ja märtsikuus eelmisel aastal komisjon ütles, et äh, jah, tõesti tuleks midagi ette võtta. peaaegu aasta on äh, möödas sellest, et komisjon teatud algatuse tegi selles küsimuses, aga nõukogu ei ole midagi öelnud ja minu küsimus ongi teile, mida äh, kavatseb Läti oma eesistumisperioodi jooksul teha selle komisjoni eelmise aasta algatuse osas ja, ja märkus number kaks ja küsimus, mida Läti eesistumisperioodi jooksul on oodata retoorika ja sõnavaliku osas, äh, mille on valinud äh, mõned inimesed äh, mobiilsuse piiramiseks, äh, näiteks kui mõned mustlased äh, tahavad kasutada vaba liikumise põhimõtet. Äh, härra Pabriks eelviimase kõnelejana. Es runāš latviski, es gribēju arī Euroopas parlamentā sveikt mu-. suur tänu, sooviksin ka tervitada Läti eesistujat ja nagu minu eelkõnelejad ütlesid, tervitan ka neid ministreid, tänan neid prioriteetide tutvustamise eest ja avaldan kaastunnet selle suure töökoormuse puhul. minu küsimus, mis võimalus meil on? kuidas me saaksime koondada ja ühendada oma poliitikat selleks, et võidelda peamiste probleemide vastu? kõigepealt sisejulgeolek, terrorismi küsimus ja sellega seonduvad aspektid ning samal ajal välisjulgeolek, välispiir, teades, et Läti ja teised Balti riigid on üks piirkond Euroopa Liidus, kus välispiiri julgeolek on väga oluline teema ja seal on need ohud väga suured viimasel ajal mis puudutab rännet, siis mind huvitab, kuidas kavatseme suurendada solidaar-, solidaarsust selleks, et tagada julgeolek, Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni äh, resu-, solidaarsusstrateegia osas ja palju edu teile! ja viimane kõneleja, proua Cecil Chiangi. Grazie, signor presidente, anch'io faccio suur tänu, soovin ka omalt poolt tervitada Läti eesistujat, soovin jõudu! jah, mulle meeldis väga, mis te rääkisite Dublini määruse muutmisest, mis puudutab just alaealiste kaitset, ka siin on sellest väga palju räägitud. ja tunnen, et väga paljud toetavad seda. soovin küsima, kas, soovin küsida, kas eesistuja tahab olla ambitsioonikam, jagada võrdselt äh, rändekohustust kõigi liikmesriikide vahel. me teame, et komisjon tutvustab varsti strateegiat. Äh, kas äh, eesistuja tahab minna kaugemale, kui see strateegia ette näeb ja arendada debatti liikmesriikide vahel selleks, et tõepoolest muuta Dublini määrust? mis, eriti mis puudutab varjupaiga taotlemist, aitäh. Could I um,, I m sorry, I have to close the list uh.... vabandust, ma tõesti pean sõnavõttude nimekirja sulgema, suur tänu, proua Benelli, et äh, nii mõistvalt sellesse suhtute. jah, loomulikult eesistujatel on alati tööd alustada keeruline. meil on äh, äh me oleme kõige suurem seadusandlik komisjon, meil on äh, väga palju kogemusi selles valdkonnas ja loomulikult äh, küsimusi on väga palju. püüdke mõnele, püüdke suuremale osale nendest küsimustest vastata. ja ma näen, et te olete püüdnud teha märkmeid, äh, et küsimustele vastata, teil on siin märkmed ette valmistatud. Äh, aga kelle küsimus praegu äh, vastust ei saa, siis te saate tõenäoliselt kirjalikud vastused. jah, tõepoolest väikeste riikide puhul on äh, see probleem, et see eesistumine on suur vastutus. soovin teile jõudu küsimuste vastamiseks, ma usun, et kõikidele me täna vastata ei jõua, aga vähemalt teeme algust. palun. jah, osadele küsimustele saan ka ilma märkmeteta vastata. suur tänu kõigile libekomisjoni liikmetele suur tänu ka tervitussõnade eest Läti presi-, esi-, eesistuja aadressil. oleme meelitatud äh, sellest soojast suhtumisest, aga tunneme ka suurt vastutust. tegemist on ainulaadse olukorraga nii Läti riigile, sest et see on äh, tõesti esimest korda pärast meie iseseisvuse taastamist, kui meil selline suur roll on, see on meie jaoks suur au ja loomulikult suur vastutus mis puudutab äh, kriminaalmenetlust, äh, nii kahtlustatavaid, äh, süüdistatavaid kui ka ohvreid, tunnistajaid, siis loomulikult tunnistajaid peame kaitsma, teil on täiesti õigus. kaks tuhat kaksteist, nagu me kõik teame, võeti vastu ohvrikaitse direktiiv, selle direktiivi raames kavatseme ühtlustada, harmoneerida liikmesriikide seadusandlust, sealhulgas loomulikult Läti seadusandlust. see ei ole lihtne ülesanne, sest tuleb tegeleda ka selliste küsimustega nagu meediavabadus, kui me räägime ohvrikaitsest. nii et jah, väga palju tööd tuleb ära teha. mis puudutab nüüd süüdistatavate kahtlusaluste õigust, õigusi, siis ka siin peame mõtlema süütuse presumptsioonile see on kõige olulisem aspekt. me ei saa kedagi süüdi mõista enne, kui ei ole vastavat süüdimõistvat kohtuotsust. me ei saa arvata, et inimene on süüdi, kui ei ole vastavat menetlust äh, läbi tehtud ja kui kohtu, kohtus ei ole seda otsust langetatud. paljudes liikmesriikides ei ole selleks veel piisavalt seadusandlikke instrumente ja inimesed äh, on ka põhjendamatult süüdi mõistetud, alusetult. järgmine küsimus äh, proua Sippelilt andmekaitse osas. ehkki meil on äh, olemas osaline kokkulepe nõukoguga kahe peatüki osas avalikus ja erasektoris, siis me näeme, et edusammud on tehtud ka nõukogus liikmesriigid on huvitatud sellest, et äh, saavutaks siin äh, selles osas mingeid käegakatsutavaid tulemusi. mis puudutab ajakava, siis meie olime alguses palju optimistlikumad, me lootsime, et äh, me saavutame selle juba märtsis, et määrus tuleks märtsis ja direktiiv juunis, aga me näeme, et me peame need dokumendid ühiselt menetlema ja seetõttu saame trialoogi teha ainult äh, pärast äh, juuni äh, õigus, õigusnõukogu koosolekut. nüüd terrorismi küsimus samalt saadikult jah, loomulikult oleme valmis tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles valdkonnas. nii et minu küsimus on, et kas eh, ma jätkan või annan sõna siseministrile või võtan kõigepealt kõik minule suunatud küsimused või kuidas me teeme? protseduuriline küsimus tänan ka omalt poolt äh, toetavate sõnade eest, suur tänu ka selle eest, et teil oli väga palju küsimusi, mul on kahju, kui me kõigile ei suuda vastata, palun vabandust selle eest, aga siis saadame vastused kirjalikult, seda ma luban. sooviksin alustada küsimusest, mida küsisid paljud saadikud, mis on seotud rändeküsimusega Need probleemid, mis on seotud rändega, illegaalse rändega, varjupaigataotlejad, eesistujana leiame, et väga oluline on jätkata sealt, kus lõpetasid eelm-, eelmised eesistujad, jätkata nende tööd. Frontexi operatsioonid inimkaubitsejate vastu võitlemine. paraku olukord kolmandates riikides äh, on praegu selline, et äh, see äh, ainult annab hoogu juurde inimkaubitsemisele ja sooviksin esile tõsta Itaalia võimuesindajad Frontexid, et tänu nende tööle oleme suutnud säästa inimelusid ja kavatseme seda tööd jätkata kavatseme öö, saada jälile, kes on need inimkaubitsejad, kes on need organisaatorid, tahame nad tuua kohtu ette ja nende üle õigust mõista. väga paljudest erinevatest riikidest tullakse Euroopa Liitu, meil on seetõttu vaja terviklikku lähenemist. jah, kavatseme seda arutada kahekümne üheksandal jaanuaril mitteametlikul koosolekul äh, ootame sinna ka meie volinikku, kes tuleb, vastab küsimustele, annab panuse arutelusse selleks, et mõelda, milliseid mehhanisme saame kasutada. ja tahame arutada ka seda solidaarsusteemat, et oleks tõesti solidaarne lähenemine rändeküsimuse puhul. jah, Läti on väike riik, aga ma arvan, et me oleme andnud väga suure panuse Frontexi operatsioonidele selleks, et võidelda ebaseadusliku rände vastu. me anname oma panuse ka sellesse töösse, mida tehakse Euroopa Liidu idapiiril. nagu te teate, meie, meil on mitusada kilomeetrit äh, Euroopa Liidu välispiiri meie vabariigis. seetõttu kavatseme võidelda inimkaubitsejate vastu, ebaseadusliku rände vastu ja anname jätkuvalt oma panuse sellesse töösse, aga jah, olen nõus, et äh, tahame seda diskussiooni jätkata, me ei soovi vastutusest kõrvale hiilida ja oleme tänulikud, kui komisjon äh, konkreetsed ettepanekud ka siin valdkonnas teeb. härra Dias-Dimera, teie küsimus ma meelega ei äh, andnud väga detailset ülevaadet kõikide õigusaktide kohta, siis oleks minu ettekanne olnud tublisti üle tunni pikk. eile või seetõttu tahtsin peatuda põhilistel meie tegevussuundadel, mis puudutab nutikate piiride paketti ja Europoli määrust, jah, see on tõesti üks meie olulisemaid prioriteete, me oleme selleks dialoogiks valmis. nagu me kõik teame, siis äh, siin on terve rida küsimusi, mis ootavad lahendust. jah, ma tean, et parlament soovib järelevalve ja kontrolli osas olla aktiivsem, teostada järelevalvet Europoli üle. jah, me toetame seda ja see on meie üks olulisemaid prioriteete. nüüd minnes edasi, üks küsimus puudutas broneeringu infot. ka see on üks meie prioriteete, nagu te kuulsite ja kui räägime Euroopa Liidu broneeringu infosüsteemist, veebruaris komisjon äh, nende riikide, on terve rida liikmesriiki, kellel on oma broneeringu infosüsteem ja me saame sellelt pinnalt kasutada ära neid häid praktikaid. ma olen kuulnud äh, et heidetakse ette, et äh, ei ole põhjendatud, miks sellist süsteemi Euroopa Liidus vaja on, aga ma arvan, et äh, veebruaris tulevad kõik need ettepanekud, põhjendused lauale ja ma tean, et osades liikmesriikides on selline broneeringu infosüsteem juba olemas. nii et ka seda tööd tahame jätkata, minu meelest on oluline kokku leppida, millised on need peamised ühised põhimõtted milline see süsteem Euroopa Liidu tasandil peaks olema. ja eesmärk loomulikult on lähtuda ikkagi andmekaitsest ja inimõiguste kaitsest. järgmine teema. terrorismivastane võitlus. proua Sippeli küsimus äh, puudutas just nimelt seda valdkonda ja mina vastaksin, et jah, on tõesti terve rida ameteid, kes sellega tegelevad ja meie lähenemine on selline, et meil ei oleks vaja uusi meetmeid hakata välja töötama, me peaksime te-, kasutama neid meetmeid, mis juba on olemas ja tegema seda tõhusamalt. viimane KOS-i kohtumine, seal äh, toodi välja, millised on need peateemad ja oli tõesti väga äh, sisukas arutelu, libekomisjoni esimees osales seal nii et tõesti kavatseme rakendada väga konkreetseid meetmeid ja ma arvan, et see võib tulevikus edu tuua. et vastata proua Vikströmi küsimusele, mis puudutab ühist varjupaiga taotlemise süsteemi ja Dublini määrust, siis jah, ma olen nõus väga oluline on saavutada kompromiss ja dialoog Euroopa Liidu Parlamendiga, eriti mis puudutab saatjate alaealisi, nende varjupaiga taotlemise protseduuri, menetlust. jah, siin on terve rida erinevaid arvamusi ja see mandaat, mille annab meile nõukogu, need volitused see tähendab ka seda, et me ei taha võib-olla screen ida kõiki riike, aga tuleks võib-olla vaadata, kus varjupaigataotlus on kõige esimesena tehtud. me ei tohi välistada seda võimalust, et need alaealised jah, võivad liikuda ühest riigist teise, aga me peame tegutsema ikkagi nende alaealiste huvides ennekõike. Tātad atbildot okei okay., Turbinuet. võtab üle minister Rasnats. ma tahtsin täiendada seda, mida ütles minu eh, kolleeg härra Kozlovski, siseminister, annan talle natukene aega mõelda ülejäänud küsimuste vastamisele ja vastaksin siis ise nendele küsimustele, millele mina veel ei va-, jõudnud vastata. kõigepealt, härra Kirkhope, te küsisite menetlusõiguste kohta loomulikult me teame, et alaealistele kehtivad äh, menetluslikud õigused on üks delikaatne teema. see määrus äh, peab saama äh, parema vormi, meil on vaja eri sätet selle kohta, eridokumenti selle kohta ja meie eesistujana oleme valmis need asjad läbi rääkima ja esitame omalt poolt paindliku lahenduse ja kindlasti kavatseme tegeleda ka süütuse presumptsiooni küsimusega. härra Vello küsis diskrimineerimise vastase direktiivist ja ma peaksin siinkohal mainima sellele, et arvamused lähevad lahku liikmesriigiti selle direktiivi puhul ja see on mõistetav ka, sellepärast et ähm, see, kuidas äh, me tõlgendame diskrimineerimist, äh, on küll üsna ühtne, kuid on mõningad standardid, äh, mõned kombed, millest liikmesriigid ei taha loobuda, nad on nendest standarditest lähtunud aastakümneid, mõned aastasadu, aastatuhandeid ja nad ei taha nendest loobuda. Euroopa Inimõiguste Kohus on langetanud otsuse Austria vastu esitatud kohtuasjas ja selles lahendis on kirjas, et ainult liikmesriigil lasub pädevus tsiviilpartnerlusseadus, kooseluseaduse osas langetada otsus ja Läti on demokraatlik riik, kõik äh, võivad vabalt oma seisukoha välja öelda ja seda õigust ei tohi sugugi piirata, sest kui seda piiratakse, siis oleks tõesti tegemist diskrimineerimisega. võib-olla härra siseminister tahab sellele punktile ka midagi lisada? Äh, sekkub härra Moraes, kolleegid, me peame hakkama liikuma juba lõppmärkuste juurde, sellepärast et äh, aeg on peaaegu et on otsas ma vabandan ka kolleegide ees, kelle vast-, küsimused jäävad võib-olla vastamata või vastatakse väga lühidalt, aga põhimõtteliselt, äh, kui olete valmis lõppjärelduste tegemiseks, siis selles, see oleks väga kena. minister Kozlovski, jah, arvestades seda, et äh, aega on vähem, tahaksin taas kinnitada rahvasaadikutele, et Läti eesistujariigina tahab kindlasti julgeolekuolukorda parandada Euroopas, turvalisust äh, suurendada ja samas kavatseme alal hoida põhiõiguseid ja põhivabadusi. esitati üsna mitu küsimust välismõõtme kohta ja koostöö kohta selles valdkonnas, et kuidas me kavatseme lahendada sise-välisjulgeolekuga seotud probleemid loomulikult tänases äh, üleilmastunud maailmas äh, ei saa kuidagi hakkama ilma kolmandate riikidega koostööd tegemata. ilma selle koostööta ei ole võimalik mitte kuidagi hallata rändevoogusid või julgeolekut tagada, nii et eesistujana kavatseme tööd selles valdkonnas jätkata. ja äh, eriti oluline on meie jaoks koostöö ekspertide tasandil oluline on tagada ka tõhus koostöö naaberriikidega ja kavatseme sellele punktile erilist tähelepanu pöörata. aga nüüd küsimused, mis puudutasid Schengeni ala laiendamist ja seda, et miks Bulgaaria ja Rumeenia ei ole veel lülitatud Schengeni ruumi selles osas, nagu te teate, on nõukogus arutelud käinud. kahjuks äh, seni ei ole me, me jõudnud ähm, ühesele seisukohale, aga me oleme valmis äh, tegema tõsiselt tööd selles küsimuses, et mingisugune konsensus saavutada. ja minister Rasnats, äh, jah, suur tänu kõikidele saadikutele esitatud küsimuste eest me lubame, et me vastame kirjalikult neile, mis täna on jäänud siin vastamata, aga kui lubate, teeksin mõned ähm, kokkuvõtvad märkused. Euroopa prokuratuur kõigepealt, selle kohta esitati terve rida küsimusi, proua Kris Beck äh, teiste seas, ja ma olen teiega, proua Kris Beck, täiesti nõus, et selle institutsiooni pädevust tuleks tulevikus laiendada, aga see institutsioon loodi selleks, et äh, Euroopas tagada ohutus, tagada julgeolek, selleks, et kaitsta Euroopa väärtusi. me peame kõigepealt sellest pihta hakkama, et selle institutsiooni tuumik pannaks paika ja siis tulevikus loomulikult võime me selle ameti tegevust laiendada, hõlmata ka terrorivastase võitluse nende äh, pädevus äh, ja nii edasi. nii et on võimalus äh, selle ulatust kindlasti äh, laiendada. mis nüüd puudutab mustlast kogukondade diskrimineerimist, äh, me teame, kui oluline on mustlaste integreerimine Euroopa ühiskondadesse ja mõned algatused on juba ka tehtud kahe tuhande üheteistkümne teis-, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti romide tegevuskava vastu. kaks tuhat kolmteist esitas nõukogu oma soovitused tõhusate sammude osas, mis tuleks Euroopa liikmesriikides äh, ette võtta. loodetavasti need jõupingutused ka mingisuguse tulemuse toovad. suur tänu tähelepanu eest, lõpetuseks välja tuletan teile meelde, et me mitte kindlasti ei ole vastanud kõikidele küsimustele, kuid äh, vastame kirjalikult härra Morales, äh, suur tänu, enne kui läheme järgmise punkti juurde, lubage mul tänada ministreid äh, aja leidmise eest ja kolleege teie kannatlikkuse eest. Äh, jah, me tegeleme tõesti praegu äärmiselt keerukate, äärmiselt oluliste küsimustega Euroopa prokuratuuri ametist kuni terrorivastase poliitikani ja see niimoodi turm tule all siin arvamusi vahetada on loomulikult väga raske ja arvestades seda kõike läks see üsna hästi, aga mitte kummalgi osapoolel tegelikult ei jäänud aega mõistlikult kuidagi neid asju arutada, aega lihtsalt oli liiga vähe aga ettevalmistamistel, ettevalmistavatel kohtumistel Läti eesistujariigina äh, tuli välja väga selgelt see, et pärast Pariisi äh, rünnakuid äh, tuleb keskenduda äh, tervele reale triloogidele, kolmepoolsetele kohtumistele, asjadele, milles, mille osas tuleb nüüd kiiresti tegutseda veel enne Riia tippkohtumist. vaatamata sellele, mis Pariisis hiljuti toimus, nendele traagilistele sündmustele oleksime pidanud niikuinii selle töö ära tegema, libekomisjonil on tohutu töökoorem ehm, ja ka teie töökoorem järgmise poole aasta jooksul on tohutult suur, me teame seda ja meie saadikud loodavad teie eesistumisest palju, mitte ainult määruste ja muu osas, vaid ka ülejäänud töö osas. nii et ootame äh, koostööd teiega ka broneeringu info osas. me peame leidma kuidagi lisandväärtuse võimalused, nii et suur tänu, härra ministrid, äh, täna külla tulemast aga suur tänu ka selle praktilise töö eest, mille te kavat-, mis on kavas ette võtta järgmise poolaasta jooksul nii et suur tänu ministrit äh, nendele küsimustele vastamisest, nii et ähm, ja suur tänu ka kolleegidele üles näidatud kannatlikkuse osas. Thank you. Uh, kallid kolleegid, võtke palun uuesti istet, peame minema kohe edasi, pausi ette nähtud ei ole So colleagues, please, um... kolleegid, kolleegid, palun võtke istet, me peame jätkama me oleme juba kõvasti ajakavast maas. nüüd järgneb siis arvamuste vahetus härra Karkoviga, kes on EU-LISA mm, tegevdirektor, see on päevakorrapunkt number viie all. kohtume ka Robert Kavitseriga, kes on mm, Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti mm, tegevdirektor tahame siis äh, rääkida äh, siis Swiss ja Eurodacist. kolleegid, me jätkame, kas te saate aru üldse sellest, äh, aga tore oleks, kui te maha istuksite vähemasti. räägime siis äh, varjupaigaküsimuste tugiameti tegevusest kaasal kaks tuhat neliteist EU-lisa tööprogramm kaks tuhat viisteist on arutelul e, ja siis on ka mm, siseasjade agentuuride tegevusest juttu kaks tuhat neliteist. lühidalt ma juhataksin teema sisse, kahekümne esimesel veebruaril kaks tuhat neliteist me võtsime vastu oma raporti NSA järelevalve äh, küsimustest ja palusime, et Eulisa kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus annaks meile ülevaate Euroopa süsteemide äh, usaldusväärsusest, äh, see peaks ol-, ma ei tea, kas üldse keegi mind kuulab, küsib härra esimees. kolleegid. Eulisa äh, süsteemi usaldusväärsus on väga oluline punkt äh, meie massijärelevalve alases töös. härra Karkov, äh, me kutsusime ta siia selleks, et ta tutvustaks EULISA töö tegevuskava selleks aastaks. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, oli sise- ja justiitsasjade ametkondade võrgustiku eesotsas just nimelt meie varjupaiga küsimuste tugiamet ähm, ja selleks on siin täna härra Visser kes annab meile ülevaate eelmisest aastast, enne kui saab jälle uuesti pärast seda siis sõna härra Krumm ja räägitakse siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskavast ja kolmandaks, Eulisa on täna sellesama võrgustiku eesotsas siis. härra Karkovile annan kõigepealt sõna. Teil on sõna, härra Karkov. suur tänu, härra esimees suur tänu selle võimaluse eest osaleda tänasel äh, kohtumisel. Ulisa on alati pidanud äh, tihedat koostööd parlamendiga mm, üheks meie ameti peamiseks eduallikaks. Äh, esimene päevakorrapunkt, millest ma tahaksin täna rääkida, annab teile ülevaate sellest, et kas meie ameti poolt hallatud süsteemid on usaldusväärsed, seda on palunud meilt ähm, Euroopa Parlament oma raportis, mis võeti vastu veebruaris kaks tuhat neliteist, kui asutus oli NSA äh, jälgimisprogrammid ja paluti siis konkreetselt nende süsteemide usaldusväärsusele tähelepanu pöörata selles kontekstis ja sellepärast ma peaksin kõigepealt rõhutama tõsiasja, et EULISA poolt opereeritud süsteemid ja eriti meie poolt jagatud andmed, need ei kuulu jagamisele kolmandate riikidega, nii on kirjas meie õiguslikus aluses ja seega need andmed, mis süsteemis on sees, ei äh, satu kolmandate riikide kätte. selle ma tahtsin alguses välja öelda, samas on meie süsteemide usaldusväärsus sõltuv kahest väga olulisest aspektist, kõigepealt tehniline äh, kindlus äh, ja andmete usaldusväärsus ja järjepidevus, ka see on EULISA mandaadi osa ja sellest ma tahtsin ka lühidalt rääkida ja loomulikult olen valmis vastama küsimustele, kui neid peaks esinema. kõigepealt tehniline süsteemi ülesehitus, see on meie loovas määruses ka selgelt kirjas, siin on ette nähtud see, et süsteemid peavad olema juurdepääsetavad äh, iga kell äh,, liikmesriikidele olenemata päevast või kellaajast ja sellest me oleme ka lähtunud esimestest tegevussemispäevadest. ja selles mõttes on tehnilisest vaatevinklist meie süsteemid äh, küll äh, usaldusväärsed ja küsimusi selles osas ei peaks olema, aga teisalt, mis, mis puudutab andmete turvalisust ja nende järjepidevust, ka siis ka selle eest vastutab äh, vastavalt meie loov, meid loovale määrusele seesama amet ja kui süsteemidest juba rääkida, tuleb rõhuda sellele, et need süsteemid ei eh, koosne mitte ainult võrgu keskaparatuurist, vaid ka liikmesriikides asuvast tehnilisest aparatuurist, millega ühe, liikmesriigid ühenduvad siis kesksüsteemiga. nii et seda asja tuleb näha kogumina. nii et selles eh, osas on selgelt omavahel löödud lahku pädevused eh, ameti ja liikmesriikide vahel, meie vastutame keskse võrgu eest ja liikmesriigid vastutavad turvalisuse ja andmekaitsest äh, siseriiklikes süsteemides, nii et mis puudutab andmete turvalisust kesksüsteemidest ja sellele, nende andmete edastamisel, siis äh, on äh, meie amet kõik vastavad meetmed, mis on ette nähtud seadusandluses ka rakendanud. me oleme algusest peale Äh, kujundanud iga süsteemi jaoks äh, turvalisuse kavad, riski haldamise kavad, mis on vastu võetud meie juhatuses ja mida rakendatakse täies mahus. Need kavad hõlmavad kõigepealt füüsilise turvalisuse meetmeid, kõigepealt juurdepääs äh, süsteemi ruumidele ja siis organisatoorsed meetmed, et kes ja kuidas saab juurdepääsu süsteemidele ja kes, kellel on õigus käidelda süsteemi ja siis ka konkreetsed äh, õiguslikud, äh, konkreetne õiguslik alus, äh, mille kohaselt on juurdepääs liikmesriikidel sellele süsteemile, kõik need kavad on rakendatud ja praegu rakendatakse neid sajaprotsendiliselt. mis nüüd puudutab undmed, andmete usaldusväärsust, ka seda peavad, peab me meie amet väga oluliseks äh, meie süsteemide usaldusväärsuse alla, haldamisel ja sellepärast me viime läbi andmete puhul äh, regulaarseid kvaliteedikontrolle, nende kontrollide tulemusi jagame liikmesriikidega ja võetakse siis äh, ette vastavad sammud äh, probleemide lahendamiseks, kui need esinevad. isegi praegu meil on üks selline asi käimas SIS kahe osas ja andmete järjepidevuse osas me tahame, et liikmesriigid parandaksid seal teatud probleemid, mille me oleme välja toonud. samal ajal on amet vastutav ka andmete, vabandust, süsteemide turvalisuse edasiarendamise puhul. väga oluline on meie jaoks ühistegutsemine liikmesriikide ja ameti vahel selleks, et äh, vastu astuda praegustele julgeolekuriskidele ja, ja intsidentidele ja sellepärast olemegi loonud äh, turvaametnike äh, võrgustiku, kuhu ko-, kus räägitakse siis IT- ja küberjulgeolekust, üritame välja kujundada ühtsed äh, poliitikad, dokumendid, äh, lähenemised, millest oleks kasu nii ametil kui ka liikmesriikidel, et me siis ühtselt äh, astuksime vastu julgeolekuriskidele täna ja homme ja et äh, me üheskoos saaksime lahendada ka võimalikud intsidendid. ja äh, tahaksin äh, rõhuda sellele, et meie amet on rakendanud kõiki meetmeid selleks, et meie süsteemid oleksid usaldusväärsed äh, ja turvalised äh, nii äh, tehnilises mõttes kui ka nii-öelda ärilises mõttes tege-, kriisitegevuskavad on paigas ja me oleme olnud pidevalt liikmesriikidega regulaarses kontaktis me oleme kõik süsteemis, süsteemi esitanud päringud ja sealt saadetud vastused logiraamatusse pannud, ähm, me oleme seiranud süsteeme nii turvalisuse vaatevinklist, seda me teeme iga-aastaselt, ja oleme koolitanud personali, tagamaks selle, et äh, ametil on igal hetkel pädevus olemas nende probleemidega tegelemiseks, mis võivad esineda süsteemide toimijaga meie mandaadi all ja et äh, selles mõttes ma võin kinnitada teie komisjonile, et praegu meie süsteemid äh, toimivad hästi ja on usaldusväärsed igas aspektis. ja tahaksin lõpetuseks meelde tuletada ka põhjenduspunktid äh, üheksakümmend neli ja üheksakümmend kuus, kus seesama raport siis, mille parlament koostas, seal äh, nõutakse miinimum eh, era-, eh, eraandmete kaitse standardite eh, kaitsele, mis puudutab kodanike erainfot ja siis äh, arvestades praeguseid küberriske, arvestades äh, EULISA ekspertiisi, kuigi meie ametile konkreetselt nendes põhjenduspunktides ei viidata äh,, olema siiski veendunud, et meie amet võib äh, panustada nende äh, strateegiliste eesmärkide täitmisele, mis on selles raportis kirjas ja oleme valmis, kui keegi seda peaks soovima, ka tegema seda. suur tänu ja olen valmis vastama küsimustele. kas on küsimusi härra Karkovile? kuulame kõigepealt küsimused ära, eks ole, kui teile sobib. kõigepealt härra Carlos Coelho. vabandage, esimees, tahaksin küsimuse esitada töökava kohta, seega äh, kuulaksin veel veidi härra Kerkhoffi. võib-olla võtame siis kõik küsimused koos Visser, kas teie soovite sõna võtta praegu? Yeah, so if you go ahead, Mr. Visser, and then we'll take questions. härra Visser, annan siis sõna teile ja siis võtame küsimused. suur aitäh Äh, austatud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel täna siin teie komisjonis viibida äh, ja muidugi on meeles äh, kõigil värskelt need sündmused, mis leidsid aset Pariisis ja Brüsselis ja seetõttu ongi nüüd hea võimalus rääkida justiits- ja siseasjade valdkonnas töötavatest ametitest koostöö nende ametite vahel sai alguse juba aastaid tagasi, kuid on tõhustunud, suurenenud viimastel aastatel ja isegi just viimasel aastal ja, ja suureneb veelgi, muutub veelgi tihedamaks, nii nagu kolleeg Euliisast juba ütles ja selgitab hiljem ka veel. Nendel ametitel või agentuuridel on ametlik eh, mandaat, väga range mandaat, vastavalt neid puudutavatele määrustele, aga kui me vaatame sisejustiitsvaldkonda tervikuna, siis need ametite mandaadid on väga sarnased üksteisele. seetõttu ongi ilmselge, et koordineerimine peab olema äh, väga tihe, loomulikult küsimus on selles, kuidas seda korraldada, meie olemegi äh, püüdnud oma tööd organiseerida ja siis koordineerida ka koostööd teiste ametitega ja esimest korda oleme sisejustiitsvaldkonnas ennast ka nähtavaks teinud paberil, äh, pannes kirja siis kõik selle, mida me teeme ma ei hakka iga agentuuri mandaadist eraldi kõnelema, see on eraldi teema, kuid keskenduksin sellele, mida me koostöös teeme, kuidas me äh, koordineerime oma tegevust. Äh, sisejustiitsvaldkonna peres me tõesti tunneme ennast perena on meil äh, tihedad kontaktid alates juba äh, esimestest sammudest, mis me teeme, nimelt kui me hakkame kavandama oma tööd, siis juba äh, koordineerime seda teistega. juba mõni aasta on see toimunud, nii kui me hakkame tööd kavandama, siis vaatame, millistes valdkondades võime me üksteist täiendada. eelmisel aastal olime ka väga aktiivsed. Äh, kuna Stockholmi programm lõppes, töötati välja uued strateegilised suunised ja meie siis seetõttu vaatasime, kuidas meie operatiivsete agentuuridena saaksime kaasata nende strateegiliste suuniste elluviimisele et te olete kõik dokumendid ka saanud ja ka näinud neid. ja seetõttu tahaksin rääkida ainult nendest valdkondadest, kus viimasel aastal kõige intensiivsemat koostööd tehti. strateegia läbivaatamine on üks kõige olulisemaid valdkondi, kus agentuurid on koostööd teinud selleks, et komisjonile, nõukogule, parlamendile, liikmesriikidele esitada oma seisukohti selle kohta ähm,, nagu esitada terviklik ülevaade selle kohta ähm,, milline võiks olla kõige parem lähenemine praktilistele küsimustele. asüüli, sisserände ja piirihaldusküsimustes peab ütlema, et äh, see on väga lai valdkond, see puudutab peaaegu kõiki äh, sisejustiitsagentuure, äh, seetõttu tuleb ka teatud koostööd teha. mõnikord tuleb ka täiesti ootamatult hakata uues valdkonnas küsimused teha, näiteks Ukraina küsimus kerkis esile eelmisel aastal EASO ja Europol pidid siis olukorda hindama üheskoos samamoodi oleme viisa liberaliseerimise küsimustes infot vahetanud ja vaadelnud siis, eh, kuidas see liberaliseerimine on, on olukorda mõjutanud. me oleme ka selles eh, kojas siin sellest rääkinud. eelmise aasta olukord Vahemerel ja Lampeduusa ümber tõi kaasa selle, et loodi Vahemere rakkerühm, te olete kõik kindlasti kursis sellega. erinevad agentuurid ole, osalevad selle rakkerühma töös, meil on eh, mitmeid ühisprojekte just selle rakkerühma kontekstis. Euroopa mitmedistsiplinaarne platvorm äh, kuritegelike ohtude vastu vajab ka äramärkimist. Frontex ja EASO on ühise identifitseerimise ja registreerimise projekti raames koostööd teinud, eriti on eh, teinud koostööd EASO ja Frontex just eh, sisserände pagulasküsimuste ja piirikontrolli küsimustes. samuti on ühendatud jõud selleks, et haavatavaid elanike gruppe vara, varajaselt avastada, samuti on tehtud koostööd ühiskoolitusi korraldada, ühisoperatsioone korraldada erinevates valdkondades, näiteks ka eh, Kreekas. Eh, tahaksin veel rääkida hindamismehhanismist. see puudutab ka enamust ametitest, Smart Borders, pakett, nutikad piirid, puudutab ka meid kõiki, Eurosur, inimkaubandus, narkoturgude aruanne see viimane on väga tähtis element, see ei puuduta mitte ainult siin Lissabonis äh, vastava valdkonna agentuuri, vaid puudutab äh, mitmeid erinevaid valdkondi, nagu te isegi võite ette kujutada. ja äh, ühised uurimisrühmad on ka oluline element meie koostöös. kuid üks horisontaalne küsimus, mis meid kõiki puudutab, on koolitus koolitus aitab luua ühise äh, äh, kultuuri, töökultuuri vastavas valdkonnas ja me arvame, et mitmeid koolitusi saabki üheskoos korraldada ja me teemegi seda, tänan. ja nüüd annaksin teile sõna, härra Karkov. hea küll, suur aitäh pärast härra Visseri sõnavõttu tahaksin rääkida teile täiendavalt äh, meie võrgustiku prioriteetidest sel aastal. kõigepealt pean rõhutama, et äh, need põhimõtted, mida me järgime sel aastal, on jätkuvalt samad, äh, mis varem äh, ja justiitsküsimustes on juba koostöös väga palju ära tehtud. me toetume sellele koostöös saavutatule ja see on väga tähtis. tähtis on läbipaistvus meie eh, tugirühmade suhtes, see on tähtis, et eh, saaksime luua tõesti teatud lisaväärtuse kodanike jaoks sisejustiitsametite kaudu mis on siis meie prioriteedid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal? me oleme jaotanud need kolmeks valdkonnaks, kõigepealt jätkab agentuur operatiivtööd, äh, saavutamaks poliitilisi eesmärke, teeb koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega, see tähendab seda, et äh, välistegevuses toetame liikmesriike koolitusega, äh, selline tegevus on alguse saanud juba äh, aastaid tagasi. me tahaksime ka laiendada oma panust Euroopa tasandi poliitilisse debatti, äh, tuues äh, faktilisi näiteid vastavalt oma mandaadile, oma kogemustele, ekspertteadmistele ja agentuurid jätkavad tööd selleks, et avalikkus meie tööst rohkem teada saaks. seetõttu äh, on väga tähtis ka arvestada, millist lisaväärtust me saame Euroopa Liidu tasandil anda. prioriteedid muidugi kajastuvad meie operatiivtegevuses, mitmed algatused said alguse juba varem, näiteks koolitusprogrammide täiendav harmoneerimine, eh, teadmiste vahetamine liikmesriikide vahel, see on väga oluline meie seisukohast, iseäranis praeguses kontekstis, millest rääkis härra Visser, näiteks Schengeni hindamise mehhanismi kaudu. kindlasti on meil võimalus siin liikmesriikidele eh, abi anda. ja loomulikult teeme me väga palju analüütilist tööd, tahaksime informatsiooni vahetada, täiendada üksteist, see on väga tähtis, ja eh, mitmeid eh, välisoperatsioone tahame ka toetada, eh, saavutades mastaabisäästu, ühendades erasektori ja avaliku sektori, jaotades siis teenuse pakkumist vajadusele vastavat ning äh, lõpuks tahaksime me toetada ühispingutusi selleks, et Euroopa Liidu strateegilised algatused teoks saaks, näiteks Smart Borders projekt. me teame, et ühised jõupingutused annavad pikemas perspektiivis suurema lisaväärtuse ja nüüd saame vastata küsimustele, tänan. suur tänu sõnavõttude eest ja nüüd annan sõna saalile. Carlos Coelho, palun esimesena. suur tänu, suur tänu kahele peadirektorile, kes äh, infot jagasid. härra Visser, te viitasite uuele Schengeni arendusmehhanismile. kas te võiksite veidi täpsustada? millist koostööd näete ette ametite vahel? uue Schengeni arengumehhanismi valguses. mis puudutab härra Karkovi ettekannet, siis äh, jah, te teate, olen kursis äh, teie tööga, teie ametitööga, tänan väga selle teabe eest, äh, mida jagasite meiega, mis puudutab süsteemi julgeole-, turvalisust ja tõhusust. Teilt ma vähemat ei oodanudki. aga te viitasite oma ettekandes uuele piiripaketile, see Smart Bordersi või nutikate piiride pakett. sooviksin selle kohta öelda järgmist. mul on olnud siin komisjonis öelda, miks minu meelest on tegemist ebaseadusliku projektiga, sellepärast et komisjon on otsustanud ignoreerida parlamenti siinkohal ja ikkagi anda käigu sellele projektile väljaspool ametipiire ja mul on sellega seoses kaks küsimust härra Karkovile. kõigepealt tahaksin teada, kas te olete tegelenud selle illegaalsuse teemaga ehk et see menetlus iseenesest on ebaseaduslik, kas te leiate, et see on õige ja teiseks, ma tean, et eh, Tallinnas eh, toimus teil vastavateemaline konverents oktoobris. kas te arvate, et need meetmed, mis on kasutusele võetud, kas nendest piisab ja kas see ajakava projekti jaoks oli õige? nii et eh, selle menetluse seaduslikkus ja, ja siis ka minu märkused, palun nendele vastata, aitäh. suur tänu, Carlos. järgmisena proua Revo. Pardon, excusez-moi. Ähm, vabandust, ähm, minu küsimus ähm, puudutab äh, seda, mis on päevakajaline Prantsusmaal toimunud rünnakute järel oli täiesti selge see, et tuleb sisejulgeolekut koordineerida paremini liikmesriikides, tagada äh, tõhusam poliitika ja Euroopa Liit peab kindlasti parandama koostööd liikmesriikide vahel, eriti luureteenistuste vahel, sekkub äh, proua härra esimees. Äh, mingi tehniline probleem on tõlkega, kas Eesti kabiini on kuulda? härra esimehe kanalid olid läinud segi. nüüd on korras. kordab. arvestades rünnakuid Pariisis äh, on täiesti selge, et tuleb Euroopa Liidu tasandil paremini sisejulgeoleku strateegiaid koordineerida liikmesriikide vahel, tagada tõhusam koostöö ja Euroopa Liit peab seega jõustama koostööd liikmesriikide vahel, eriti luureteenistuste vahel. me peame nii andmete kogumist kui ka jagamist parandama ja samas äh, silmas pidama andmekaitse ja põhivabaduste põhimõtteid siis kaks Äh, Schengeni infosüsteem äh, kindlasti on väga tõhus vahend äh, välisagentide reisikavade järgimiseks, ähm, aga paljud Euroopa liikmesriigid ei vaata piisavalt neid, seda infot, millise rolli peaks mängima EULISA selleks, et siis kaks äh, paremini toimiks, et seda rohkem kasutatakse, et liikmesriigid selle poole tihedamini pööra-, pöörduksid ja mis on euro, EULISA suhted Europoli ja Eurojustiga ja kuidas näeb välja konkreetselt koostöö nende ametitega teil, aitäh! suur tänu küsimuse eest, järgmisena proua Vinberg, palun! Tack för ordet och tack för informationen. Suur tänu, äh, härra esimees ähm, suur tänu selle ülevaate eest. komisjon arvab, et äh, SIS kaks toimib väga hästi, aga samas liikmesriigid ei ole seda äh, päriselt nagu ära kasutanud ja arvestades seda, et see süsteem komisjoni meelest toimib hästi, peaks siiski motiveerima liikmesriike, et nad seda kasutaksid. liikmesriigid äh, kui äh, nad äh, ei äh, kasuta täna olevaid vahendeid julgeoleku kaitseks, siis nad on ju süüdi selles, et seda julgeolekut on võimalik murda passikontrolli teatud riikides ei tehta korralikult, sealhulgas ma pean silmas selliseid kolmandaid riike nagu Türgi ja kui sellised asjad esile tulevad, siis liikmesriigid peavad reageerima. nii nagu siseministrid viimasel nõukogul ka kokku leppisid, me peame teatud äh, Ehm, Euroopa Liitu tulnud isikuid, eriti Istanbuli kaudu tulnud isikuid võtma erivaatlemise alla ja kontrollid peavad olema regulaarsed, peavad olema kõikehõlmavad eh, ja eh, peaksid puudutama kõiki siia tulijaid ja eh, siis kahe süsteemi tuleb kanda ka Süürias näiteks pühas sõjas sõdivad inimesed Pariisi rünnakud näitavad seda, et kuigi need vennad olid politseile hästi teada, said nad täiesti rahulikult reisida Prantsusmaalt välja, ilma et oleks äh, piirikontroll kuidagi registreerinud nende piiri ületamise ja kui seda oleks tehtud, oleks võimalik olnud võib-olla neid rünnakuid vältida. liikmesriigid peavad tegema liikmesriikides Äh, vabandust, liikmesriigid peavad tegema Euroopa Liidu kontekstis koostööd omavahel, leppima kokku ühtses süsteemis ja kasutama seda süsteemi. aga siit ma jõuan oma küsimuseni. kuidas liikmesriigid praegu seda süsteemi üldse kasutavad, aitäh? proua Kakele, palun suur tänu, minu küsimus äh, härra Visserile EASO osas. Te ütlesite, et nutikate piiride puhul teevad koostööd kõik ametid ja annavad oma panuse. milline on Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti roll selles? ja küsimus härra Karkovile seoses sellega, mida ütles kolleeg Carlos. kui ma õigesti aru sain, siis EU-LISA EULISal puudub volitus teha õigusalaseid pilootprojekte. Teil on komisjoniga leppe allkirjastatud, miks komisjon teile survet avaldas või te ise tahtsite selle projektiga edasi liikuda, kas see on vastavuses teie pädevustega, minu meelest see ei ole nii. ja minu meelest, kuna see on teie pädevusest väljas, mis puudutab andmete jagamist riikidega, see ei ole teie volituses. pilootprojekt on juba katsefaasis, ta ei ole enam pilootprojekt. minu küsimus, mis puudutab andmete ülekandmist kolmandatesse riikidesse, see puu-, ei ole teie pädevuses üldse. nii et minu küsimus on, milline on teie seisukoht? kõiges selles, aitäh! osad küsimused on pigem suunatud komisjonile, aeg on meil väga piiratud, ma ei tea, kas meil jääb aega komisjoni kommentaarideks lõpus. järgmisena saab sõna ma-, Marju Lauristin, palun. Thank you, chair, and I want to thank suur tänu, soovin tänada külalisesinejaid selle info eest ja tahan öelda, et ma olen külastanud EU-Liisa kontorit äh, Tallinnas ja mind hämmastas, kuivõrd professionaalselt seal tööd tehakse. aga te mainisite, et te tahate olla IKT kompetentsikeskus ja teenusepakkuja ja te oletegi see. kas te võiksite täpsustada, millist analüütilist tööd te teete kompetentsikeskusena ja eriti huvitab mind kindlasti te olete kursis andmekaitsemääruse eelnõuga ja seal on üks väga oluline punkt see, et me peame vähendama nii palju kui võimalik isikuandmete kasutamist ja kasutama rohkem järelevalvet, mitte kasutama isikuandmeid. nii et andmekaitse ennekõike peab olema juba tehnoloogiatesse sisse ehitatud millist analüütilist tööd te teete oma kompetentsikeskuses? on teil mingid uued tehnoloogiad kasutusel? aitäh! suur tänu ja viimasena saab sõna proua Persia. Merci, äh. suur tänu, härra esimees. Äh, suur tänu äh, Mm, selle info eest, mida te meiega jagasite, mm, kallid külalised, üks asi jahmatas mind. Te rääkisite kõikidest meetmetest, mis on võetud julgeoleku vallas, turvalisuse vallas, mina tahaksin, et räägitaks ka kodanike turvalisusest ja eriti, mis puudutab andmekaitset ja kodanike õiguste kaitset, see on küsimus, mis on meile väga südamelähedane siin Euroopa Parlamendis ja enamus kojas Äh, on ühel arvamusel selles küsimuses. pärast neid kohutavaid äh, rünnakuid Pariisis on väga palju räägitud äh, julgeolekust, valitsus on öelnud, et nad ei kavatse niinimetatud Patriot Acti tüüpi ähm, seadust vastu võtta sellepärast et see on olnud teatud halvaks eeskujuks aga mulle meeldiks äh, see, et kui me selles küsimuses säilitaksime teatud tasakaalu. Äh, te mm, võiksite täpsemalt rääkida sellest, kuidas selle tasakaaluga praegu on? Te võtate üle mm, praegu äh, selle võrgustiku juhtimise, ametite võrgustike, te vastutate ka varjupaiga äh, küsimuste tugiametiga koostöö eest, aga millised on teie seisukohad või millised on olnud arengud varjupaiga küsimustes, see on natukene üllatav, et te sellest ei rääkinud, sellepärast et ka see on ju osa praegusest äh, aktuaalsest äh, debatist. ja ühtlasi ütleksin ka seda, et mis puudutab seda atentaati Pariisis äh, äh, me peaksime vaatama ka seda, kuidas neid praegu ära kasutatakse, tegemist oli ju nende ründajate puhul Pariisi, vabandust, Prantsusmaa kodanikega ja siis kaks äh, ja intellektuaalsed äh, või nutikad piirid nendest kavadest ei oleks sellisel juhtumisel ju olnud mitte mingisugust kasu. pigem on oluline koostöö liikmesriikide vahel, äh, nii et see peaks olema palju konkreetsem, nii et mis te arvate sellest kõigest, aitäh? Very much um,. Maybe Robert, you want to start with? suur tänu ja alustab härra Visser. suur tänu teile küsimuste eest. jah, minu kolleeg vastab täpsemalt äh, siin osadele küsimustele, mis puudutab käesoleva aasta tegevusi ja siis otse talle suunatud küsimusi. aga jah, siin on osad küsimused ka täpselt mulle suunatud. härra Coelho küsis kuidas äh, toimub äh, SIS-süsteemi raames koostöö erinevate ametite vahel. terve rida tegevusi, millega oleme juba alustanud ja millega kavatseme jätkata, puudutab äh, Schengeni süsteemi hindajate koolitust. Europol, CEPOL, EULISA, Frontex ja FRA ehk siis suurem asi, suurem osa ameteid teevad koostööd selleks, et et äh, tegutseda nii tõhusalt kui võimalik. selleks, et äh, ennekõike arvestada ka inimõiguste aspektiga selles küsimuses ja selle tõttu on siia kaasatud ka FRA näiteks, ehk siis Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. ametid Äh, toimivad ikkagi vastavalt oma volitustele, me tegi-, meie tegutseme nende küsimustega, kus nende pädevused kattuvad ja kus on vaja tegevusi koordineerida, me ei võta midagi üle, me ei võta kellegi pädevusi üle, see oleks tõesti ebaseaduslik. sama puudutab ka nutikate piiride paketti nagu siin saalist küsiti, seda on arutatud, see on poliitiline teema, see on väljaspool EASO äh, volitusi, aga seda on vaja ennekõike selleks, et vahetada teavet äh, mitte kellegi kohta konkreetselt, see ei ole Euroopa Varjupaiga küsimuste tugiameti ülesanne. me tahame infot rändevoogude kohta ja äh, EASO võib sellest olla huvitatud tulevikus, ütleme teises-kolmandas etapis, praegu ta siia projekti kaasatud ei ole. ma arvan, et see oligi kõik minule suunatud küsimuste osas. aitäh ja nüüd härra Karkov. suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest. jah, ma saan aru, et te olete huvitatud käimasolevate ettevalmistuste osas, äh, nutikate piiride pilootprojekti osas on teie huvi suur, ma mõistan seda. püüan vastata lühidalt ja annan võimaluse siis ka edasiste küsimuste esitamiseks. mis puudutab projekti seaduslikkust, osad küsimused puudutasid just äh, äh, delegeerimisleppe sõlmimist ja äh, ja, ja volitusi. jah, tõepoolest vastav lepe on äh, riik, piiride määruse osas sõlmitud, tegemist on tehnilise määrusega, mis paneb paika äh, riigid, äh, reeglid selle suhtes, kuidas kasutada eelarvet, mis on selleks eraldatud. pilootprojekti peamine ülesanne on ikkagi paika pandud nende reeglitega, mida on arutatud ka parlamendis, kõik soovitused, kõik nõudmised võeti arvesse lõpptekstis. mis puudutab nüüd seda õiguslikku vormi, mille valis Euroopa Komisjon, siis äh, siin otsustas äh, ikkagi, äh, siin ikkagi pandi paika see, kuidas ülesandeid delegeerida, kelle vastutus on äh, täpselt missugune, tegemist on pilootprojektiga. pilootprojekti puhul ikkagi eeldatakse seda, et valmib mingisugune prototüüp, mida katsetatakse kõikides valdkondades, kõikides aspektides selleks, et näha, kas see uus süsteem toimib või mitte meie ametile määrati see ülesanne just nimelt nutikate piiride osas. siin ei valmi lõpp-projekti, vaid töötame välja mingid tehnilised lahendused, mida on juba uuritud, mida me praegu katsetame, kas nad annavad lisandväärtust või mitte piirihaldussüsteemidele ja protsessidele mis puudutab äh, selle projekti sisu, siis siin mingit sellist pilootelementi iseenesest ei ole. õiguslik vorm ei ole meie ameti valik, selle otsustas Euroopa Komisjon ja ma usun, et komisjon ise saab hiljem selgitada, miks selline vorm valiti. mis puudutab ajakava, pilootprojekti rahastamist, siis äh, jah, eelmisel aastal olid vastavad arutelud, kui me esialgsete valmistusega alustasime, kuidas seda pilootprojekti kõige paremini ellu viia, arutasime läbi erinevad võimalused. loomulikult liikmesriigid tahavad äh, näha sellist äh, pilootprojekti, mis annab lõpptoodangu, sellist asja meil ei olnud võimalik teha. Euroopa Komisjon otsustas selle vormi, nagu ma ütlesin, ja seetõttu, mis puudutab äh, pilootprojekti sisu, siis jah, tõepoolest katsetatakse erinevaid tehnilisi võimalusi, seetõttu kõik ettevalmistused plaanimistööd on praegu võiks öelda suuremas osas liikmesriikides lõpule jõudnud ja eelarve ja ajakava, nii nagu see praegu on, on realistlik. kui me tõesti tahaksime mingisuguse lõpp-projektiga valmis saada selle pilootprojekti lõpus, siis ei oleks see võimalik. aga praegusel juhul, nii nagu ka eh, paika pandi, eh, esialgsetes reeglites, siis äh, praeguse eelarve ja ajakava on mõistlik. mis puudutab isikuandmete kaitset, kuidas pilootprojekti raames isikuandmeid käitatakse, siis võin teile kinnitada, et mingeid isikuandmeid äh, amet äh, ei käsitle, kuhugi edasi ei kanna, kuhugi üle ei kanna. seda on arutatud EDPS-is liikmesriikides ja sellele järeldusele jõuti et selle pilootprojekti raames ei ole vaja mingeid isikuandmeid koguda ega ka kuhugi äh, üle kanda. kaheteistkümnes liikmesriigis, äh, kaheksateistkümnes kohas äh, neid piirisüsteeme katsetatakse, seda tehakse kohalikul tasandil, neid andmeid mitte kuhugi edasi ei kanta ja ei ka-, ei koguta rohkem andmeid, kui seda praegu tavapäraselt äh, piiride puhul tehakse. siis olid veel mõned küsimused, mis puudutasid äh, SIS-süsteemi kasutamist, jah, tõepoolest SIS-süsteemi, Schengeni infosüsteem on tõepoolest väga mõjus äh, meede, selle astu, selle abil saab võidelda terrorismi vastu, välisvõitlejate vastu ja amet, meie amet äh, toetab igal juhul siis süsteemi kasutamist äh, vastavalt selle eesmärkidele. lisandväärtus ei, ei tule iseenesest sellest äh, ainult, et süsteem toimib kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas, ikkagi on ennekõike oluline see andmete kvaliteet ja kuidas liikmesriigid tegelevad nende probleemidega. loomulikult äh, pidevalt äh, tegeleme teabevahetusega, teadmistevahetusega, koolitusega liikmesriikides, meil on ka käesolevaks aastaks äh, väga põhjalikud koolitusprogrammid, samuti julgustame liikmesriike tõhustama oma võimekust selleks, et süsteem paremini toimiks, et liikmesriigid oma võimekust kasutaksid võimalikult otstarbekalt ära igal juhul oleme valmis pakkuma oma ekspertteadmisi liikmesriikidele, kuidas siis süsteemi paremini kasutada. kuidas siis süsteemi kasutada liikmesriigi tasandil, kuidas süsteemi hinnata. nii et äh, need on need viisid, kuidas äh, meie amet äh, pakub abi ja tuge liikmesriikidele, et siis süsteemi kasutataks otstarbekohaselt ja vastavalt selle eesmärkidele ja nüüd palun veel teha väga lühidalt. suur tänu. soovin võtta sõna, kuigi ma ei ole veel komisjoni kommentaare kuulnud, tahtsin rääkida sellest, et eile oli variraportööride koosolek just Frontexi küsimustes. me tegeleme nende teemadega ja arutelu oli väga põhjalik me oleme nüüd pilootfaasis ja tõesti kuulasin suure huviga härra Karkovit. aga enne, kui ma sõna võtan, siis tahaksin kuulata tegelikult ka komisjoni reaktsiooni ja siis võtaksin sõna, aitäh. see on väga keeruline, sellepärast et meil on veel kaks päevakorrapunkti, kõik külalised on juba kohal kuna me esimese päevakorrapunktiga läksime nii palju üle aja, siis praegu on tõesti väga keeruline. minu probleem on tõesti nii suur, et äh, mingit vahet enam ei ole koordinaatorite koosolek on kaksteist kolmkümmend, nad isegi saavad ilma minuta võib-olla hakkama, aga anname sõna komisjonile hästi-hästi kiiresti, väga lühidalt ja siis vaatame edasi. palun teha väga lühidalt. siis saame selle päevakorrapunkti lõpetada. suur tänu. jah, tõesti, me ei saa siin mingit süvaanalüüsi teha, väga lühidalt selgitan, kuidas komisjon sellest kõigest aru saab. EU-LISA määrus asutamismääruse artikkel üheksa eh, annab tõesti jõuliisale volituse rakendada pilootprogrammi, aga artikkel viiskümmend neli lõige kaks finantsmääruses on äärmiselt oluline. kui te vaatate selle viite üle, siis te näete, et seda saab teha ainult sellisel juhul, kui muud seadusandlikku alust selleks ei ole. ja kui piloot Äh, projekt valmistab ette uut äh, õigusakti. meie õigustalitus komisjonis, äh, me konsulteerisime nendega ja eelarvekomisjoniga eelmisel aastal, et kas see artikkel üheksa on õiguslik alus või mitte. meile anti nõu, et see ei ole nii, nagu härra Karkov siin korrektselt ütles see ei ole EULISA pädevus ja ta ei valmista ette mingit õigusandlikku, seadusandlikku akti, tegemist on olemasoleva süsteemi ja seadusandluse katsetamisega. tegemist ei ole pilootprojektiga, nii nagu me seda tavapäraselt mõistame. härra Karkov juba selgitas seda, et meil ei ole, ole päriselt toimivat prototüüpi, mida katsetada, mida me tahame katsetada. me ei ole veel sinna jõudnud, mida me praegu teeme, on me katsetame olemasolevaid äh, tehnilisi lahendis, lahendusi, nende elemente, mis liikmesriikides olemas on. sinna jõudsime läbi tehnoloogilise uurimustöö, EU lisaanalüüsi, aga tegemist ei ole pilootprojektiga selle tavapärases mõistes seetõttu me ei kasutanud siin artiklit üheksa, vaid viitasime olemasolevale seadusandlusele. ja ilmselgelt see debatt võiks äh, väga pikale venida, aga kahjuks ma pean selle siinkohal lõpetama. annan veel korraks teile sõna. jah. tahtsin öelda kahte asja. pärast eilset arutelu otsustasime küsida parlamendi õigustalituselt nende arvamust ja teiseks tahan öelda omalt poolt, et äh, mina ikkagi olen vastu, olenemata sellest, äh, mida õigustalitus ütleb. sooviksin tänada härra Karkovit ja härra Visserit äh, nende sõnavõttude eest, ametite töö tutvustamise eest tänan ja kahjuks ajakava on tihe, me peame siinkohal lõpetama, suur tänu. suur tänu, kolleegid, kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest ja läheme kohe edasi Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse päevakorrapunkti juurde. tänan veel kord kõiki ja palun kõnelejatel võtta kohad sisse laua taga. The presentation of the work program by tegemist on äh, siis äh, tegevuskava tutvustamisega, tööprogrammi tutvustamisega Wolfgang Köts, äh, kes on seirekeskuse direktor, saab kohe sõna. Hello, good to see you. Nice to see you. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for this item and uh, obviously to kolleegid, ähm, suur tänu Wolfgang Kötsile ja tema kolleegidele, et äh, näitasite üles kannatust äh, ja olite valmis ootama. Wolfgang Köts on Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse direkt-, tegevdirektor, äh, kolleegid, palun vaikust saalis, võtke kohad uuesti sisse ja härra Köts, sõna on teil. suur tänu, Claude! austatud libekomisjoni liikmed, suur heameel selgitada, rääkida teile täna mõningatest meie tööprogrammi äh, kõige olulisematest punktidest selleks aastaks. selle tööprogrammi võttis vastu meie juhatus detsembris eelmisel aastal kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, saab läbi meie praegune kolmeaastane tsükkel, mis näeti ette siis aastateks äh, kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist ja mm, sellega on äh, ehitatud sild meie praeguse strateegia ja uute strateegiliste prioriteetide vahel, mis on siis ette nähtud järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks, kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaheksateist. kaks tuhat viisteist aasta on meie jaoks raske aasta, meil on väga raske ülesanne täita, me peame tagama selle, et meie peamised kolmeaastased eesmärgid täidetakse, seda vaatamata sellele, et mm, mõned äh, väga rasked olud on tekitanud meile suure koorma, te teate, mis need olud on, millised need olud on. kahe tu-, pärast neljateistkümnenda aasta vahendeid kärbiti viie protsendi võrra. seda tegelikult vastuolus arvamusega, mille esitas libekomisjon ja parlament, nii et olukord on meie jaoks tõesti väga raske ka aastal kaks tuhat viisteist. aga sellegipoolest meie töökoorem muudkui kasvab. näiteks äh, see, kui tohutult on kasvanud äh, riski äh, analüüside arv uute psühhoaktiivsete ainete osas, mille läbi viisime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, me tegime kaks korda nii palju analüüse kui äh, äh, perioodil kaks tuhat kümme kuni kolmteist, ühe aastaga kolm korda rohkem kui eelmise perioodi jooksul. ja meie amet äh, lisaks sellele tahab Euroopa Liidu kodanike turvalisusele ja tervisele järjest rohkem tähelepanu pöörata. Teil on võib-olla meeles, et septembrikuus käisin ma teie ees ja rääkisin meie seirekeskuse äh, järgmise kolmeaastase strateegia ja tööprogrammi esialgsetest mõtetest ja ma ütlesin, et meie tööd juhatab meie vis-, juhib meie visioon turvalisemast ja tervemast Euroopast, meie mandaat, aga meie teadmised, ekspertteadmised ja strateegilised partnerlused, mille me oleme kahekümne tegevusaasta jooksul välja kujundanud, tähendavad tegelikult seda, et me oleme üsna priviligeeritud positsioonidel ja suudame oma eesmärgi ka täita vaadakem nüüd aga seda, mida saab meie seirekeskus ära teha siis äh, kodanike turvalisuse tagamiseks. Äh, me oleme kõik ilmselt nõus sellega, et turvalisus on tagatav ainult siis, kui äh, langetatakse kindlaid otsuseid, mõistlikke otsuseid ja meie roll ongi tagada see, et teie ja teised otsuse langetajad Euroopa Liidus teeksid oma otsuseid tõenditel põhineval informatsioonil ja sellepärast aastal kaks tuhat viisteist äh, kavatseme me esitada koos Europoliga, meie äh, võib-olla kõige lähima partneriga, teiste strateegilise analüüsi Euroopa Liidu narkootikumide turgude kohta. nagu te teate, meie esimene versioon sellest äh, raportist, mis tuli välja kaks aastat tagasi, on Äh, peamine viidedokument äh, otsuse langetajatele Euroopa Liidus. näiteks äh, see toetas nõukogu lõppjäreldusi Euroopa Liidus narkootikumide tarne seire osas ning see on kaasatud kahe tuhande kolmeteistkümne, neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnendate aastate tegevuskavadesse kokaiina, heroiini ja sünteetiliste narkootikumide poliitilise tsükli äh, Ähm, prioriteetide osas kooseis ja lisaks sellele mm, American Library Association äh, on äh, seda tunnustanud kui üks peaaegu kõige olulisemaid dokumente eelmisest aastast. meie, meie te, ähm, aruande teine väljaanne siis keskendub äh, peamistele huvipooltele narkoturul ja me üritame teadmiste augu täita turu suuruse kohta ja selle kohta, et kui suur on äh, narkootikumide äh, kaubitsemise läbi tehtav rahapesu. meie töö tuleb ettevõtte siis peaasjalt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja me kavatseme tööd jätkata kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui tuleb kokku ka äh, Ähm, narkootiliste ainete komisjon ja UNGAS ja lisaks sellele on meil ka kaks tuhat kolmteist, seitseteist uue poliitilise tsükli äh, täitmiste aastad, äh, seda siis COSI äh, raames, see hõlmab ka analüüsi Europoli poolt kogutud andmete kohta sünteetiliste ainete tootmiskohtade osas, puudutab siis nii kokaiini, puudutab ka kokaiini tootmis äh, kohti. mis puudutab turvalisust Euroopa Liidus, siis loomulikult on see seotud rahvusvahelise koostööga, siin on seirekeskusel väga pikad traditsioonid, me oleme toetanud Euroopa Komisjoni tehnilise abi projektide rakendamisel, äh, seda eriti äh, prioriteetsetes kolmandates riikides. eriti loomulikult kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides ja Euroopa naabrus kaubanduspoliitika äh, riikides need tegevused äh, koos teiste partnerite käest kogutud andmetega aitavad parandada meie ähm, arusaama narkootikumide fenomenist äh, ja see annab välga parema, märksa parema ülevaate Euroopa otsuse langetajatele, nad suudavad paremini reageerida, isegi ennetada välisohtusid aga nagu ma varem ütlesin, meie seirekeskus ei keskendu mitte ainult Euroopa kodanike turvalisusele, meie eesmärk on ka panustada meie kodanike tervisesse seirekeskus tegelikult tegutsebki selle turvalisuse ja tervise nii-öelda ristteel ja üritab ja on võimeline nägema mõlemaid pooli, see tähendab seda, et me oleme Euroopa Liidu institutsionaalses ühis, ülesehituses suhteliselt unikaalsed. teinekord meie kaks olulist valdkonda kattuvad omavahel ja sellepärast seal kaks tuhat viisteist me kavatseme edasi arendada oma varase hoiatuse ja ohu hindamise öö, äh, pädevust selleks, et me saaksime tekkivatele riskidele kiiresti reageerida, väga oluline osa sellest äh, suutlikkusest on uute narkootikumide varaseaduse süsteemi edasiarendamine, sellest me räägime täna pärastlõunal täpsemalt, aga ma tahtsin siinkohal lihtsalt öelda, et see on meie jaoks väga oluline prioriteet, väga suur osa ametiressurssidest on just nimelt sellele suunatud me peame tagama aga selle, et meie süsteem saaks määritleda ja seirata kõiki uusi psühhosomaatilisi äh, ähm, aineid, mis turule tulevad, nende numbrit on praegu väga raske ette arvestada, sada, äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tuli sada üks sellist uut ainet turule. selleks, et oma eesmärki täita, on väga oluline, et Euroopa uute narkootikumide andmebaas ainus instrument Euroopa tasandil, kus on informatsioon neljasaja kolmekümne uue aine osas, biosamase aine osas äh, oleks pidevalt äh, operatiivne. aastal kaks tuhat neliteist tehti väga suur investeering sellesse väga olulisse varade hoiatuse süsteemi ja rohkem tuleb ära teha kindlasti aastal kaks tuhat viisteist. samas aga ma pean äh, teile andma häirekella ja ütlema, et meil ei ole piisavalt vahendeid selle töö tegemiseks ja tuleb teha ka suuri jõupingutusi selleks, et uus varase hoiatuse süsteem läheks kokku uue seadusandliku raamistikuga, mis peab vastama nõukogu vastavasisulisele otsusele, millest me räägime täna pärastlõunal. väga oluline osa meie tööst on ka äh, tekkivate trendide järgimine. meie seirekeskuse eesmärgiks on äh, jääda esirinda tulevaste trendide osas, hoiatamise osas, aastal kaks tuhat viisteist me tahaksime oma trendide seires meie tehnoloogiaid parandada ja teha sügavuti analüüsid internetis ja mar-, narkoturgudel ja eriti nendes äh, darknetsides ehk pimevõrkudes, kus järjest rohkem toimub äh, kaubitsemist. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meie ees veel üks ülesanne, nimelt me tahame komisjoni palve kohaselt äh, panustada Euroopa Liidu narkootikumide vastase võitluse tegevuskava äh, aruandesse, see on esimene selline aruanne perioodiks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist, me kavatseme kindlasti äh, oma tegevuskavas jälle peegeldada ja lisaks sellele me kavatseme anda eh, ekspertabi ja metodoloogilist toetust liikmesriikidele, kes eh, hindavad oma siseriiklikke strateegiaid ja tegevuskavasid, meetodeid, kuidas eh, hinnata, mida see läheb avalikkusele maksma, need poliitikad ja nii edasi. me peame pidevalt hoidma sammu uute arengutega poliitikas ja me kavatseme kindlasti viia läbi kanepi seadusandluse ülevaate Euroopas, mis nüüd puudutab nüüd ähm, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, kodanike tervise eest hoolitsemist, me kavatseme jätkata selles osas koostööd oma partneritega, ECDC-ga, aga ka ähm, Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga selleks, et äh, vältida äh, nakkushaiguste levikut nende inimeste seas, kes süstivad endale narkootikumi keskendume HIV-le ja hepatiit C, C-hepatiidile ja selles osas me kavatseme läbi viia uuringu hepatiit C ravi osas, nagu te teate, on, võib-olla olete kuulnud, et äh, on tulnud turule uus ravim, aga see ma, äh, üks äh, ravikuur maksab sada tuhat kuni sada viiskümmend tuhat eurot, see on liiga kallis loomulikult meie süsteemidele. ja veel on tulemas üks väga oluline uuring, nimelt äh, narkootikumidega seotud psühhosomaatiliste haiguste kohta. ja siis Äh, meie parima tava portaal, see on väga oluline antud valdkonnas töötavatele inimestele, me kavatseme seda täiendada, rääkida uutest tõenditest ja nii edasi, kui te seda loete, siis äh, näiteks äh, ravitõhusus on üks nendest valdkondadest, millele me keskendume. loomulikult kõik see on võimatu, kui meie seiresüsteem ei ole ülesande kõrgusel ja kui meie sisemiseid protsesse protsessid ei ole kvalitatiivsed ja tõhusad ja selles osas kavatseb seirekeskus äh, tulevikus ka investeerida epidemioloogilistele indikaatoritele, nende väljaarendamisele ja mis puudutab narkootikumide tarne poolt, siis kavatseb äh, amet äh, saavutada edasiminekut äh, narkootikumide turgude ja narkootikumide seotud kuritegevuse indikaatorite väljaesindamisel ja lisaks sellele me tahame ka seirepööle rohkem tähelepanu pöörata, uued lähenemised võtta kasutusele. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on tulemas meil äh, äh, reovee analüüside süsteem, see on ettevõtmine, mida Euroopa Komisjon on võtnud ka äh, vaatluse alla. kahe sellel aastal on tulemas ka meie kolmas Euroopa narkootikumide aruanne selle aasta juunis ilmselt ja kindlasti ma kavatsen äh, teile tutvustada ka selle väga detailse aruande erinevaid aspekte selle kohta, millised on trendid äh, narkoturul täna Euroopas. Te saate meie veebileheküljel ka pidevalt infot selle kohta, milline see olukord täna on viimasel kahel aastal tehtud äh, seirekeskuse veebileheküljel töö viib selleni, et ka aastal kaks tuhat viis on meie veebilehekülg dünaamilisem ja kutsun teid üles seda veebilehekülge vaatama, meie portaali külastama ja muidugi olen valmis vastama teie küsimustele, kui neid peaks esinema um,. suur aitäh, anname sõna äh, raportööridele ja, ja koordinaatoritele kõigepealt. palun, Theresa. suur tänu mul oli küsimus äh, härra Kötsile. see äh, puudutab psühhedeelilisi aineid, osad neist sisaldavad täiesti seaduslikke aineid, kuid neid võib muuta ohtlikeks narkootikumideks, mis sarnanevad kokaiinile ja teistele ohtlikele narkootikumidele. oluline on Euroopa turul selliste ainete ärakeelamine, nad saabuvad peamiselt Hiinast ja Indiast suurtes kogustes, nendega kaubitsetakse internetis ja me teame, et paljud äh, noored on selle, nendest puudutatud, on juba olnud ka surmajuhtumeid, tahaksin teada, mida kavatsete ette võtta palun rääkige meile, mida kavatseb Euroopa Liit teha, et niisuguste ainete levik lõpetada, kas on ka meil eh, tead-, teadusuuringuid läbi viidud eh, nende ainete kasutamise tõsiduse kohta? suur aitäh, Mihhail, palun otsige palun töötav mikrofon. võtke rahulikult, ütleb esimees. How strange. Oh, take your time, Mikhail. Don't don't uh, break anything <laughs> saadik otsib mikrofoni ja leidis selle. suur aitäh, räägin edasi poola keeles. suur aitäh teile teie ettekande eest, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta töökava tutvustamise eest. mulle tundub, et teie prioriteedid on head. narkoseire, narkoturu eh, seire ja olulised on ka need instrumendid, mis võimaldavad liikmesriikidel äh, samuti saada ülevaate narkootikumidega seotud ohtudest. Äh, olen teadlik sellest, et turule on tulnud uued psühhoaktiivsed ained ja need on nüüd ka teie tähelepanu alla sattunud. see on väga hea hea, et äh, loodi varase hoiatamise süsteem, mis äh, toimib juba mitmes liikmesriigis. see on vajalik. agentuur rääkis meile ka koostööst Europoliga, mis tähendab seda, et äh, seirekeskus ei äh, lähene narkoprobleemile ainult meditsiinilisest seisukohast, vaid vaatleb probleemi tervikuna, püüdes piirata ligipääsu narkootilistele ainetele. Äh, omalt poolt arvan ka, et äh, narkootikumide leviku analüüs Äh, äh, just analüüs leviku kohta interneti kaudu on väga väärtuslik. palju sõltub ka liikmesriikide endi seadustest. kuulsime täna, et turule on tulnud uued psühhoaktiivsed ained. Äh, tahaksime selle teema juurde täna hiljem tagasi tulla. aga mulle te teie aruandes muret see, et teie tööd ei rahastata piisavalt ning sellega äh, võivad tekkida teatud riskid. kuidas te hindate neid äh, ohte kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, mis on seotud siis äh, rahastamise puudusega? suur aitäh väga põhjalik küsimus, tänan teid. järgmiseks Anna Heid, palun. suur aitäh. tänan teid teie ettekande eest, pean teile tunnustust avaldama, teie töö on tähtis. mul on teile ka mõned küsimused alustan sellest, mis tõesti on oluline. tähtis äh, on teada, mida teie teete, mida teevad ära liikmesriigid, kas liikmesriigid oskavad äh, teie tööd ära kasutada. teiseks statistika, loomulikult see on oluline, küsiksin, kas teil on äh, andmeid näiteks äh, Äh, narkootikumidega äh, salakaubitsemise kohta, nimelt kui palju on konfiskeeritud narkootikume liikmesriikides ja veel. Äh, mind huvitab see eelarve kärpe küsimus, see on tõesti oluline, teie töö on tähtis ja kahju, kui selleks ei leita vahendeid. tänan Thank you very much. suur aitäh, Anna. järgmiseks Martina Anderson. suur tänu äh, teile, teie sõnavõtu eest, vabandage, et ma natuke köhatan, siin olen külmetanud. Äh, väga huvitav oli kuulda teie tööprogrammist kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast juba on nõukogus arutatud uute psühhoaktiivsete ainete piiramisest ja Itaalia eesistumise ajal äh, oodati, et tehakse uued ettepanekud, kuid seda ei juhtunud. nüüd kuulasime Läti prioriteetide kohta ettekannet ja ka ei olnud seda teemat kajastatud kusagil Teie ütlesite, et turule on tulnud umbes sada neli uut psühhoaktiivset ainet ja nii nagu ka teised parlamendiliikmed oleme nüüd mures, sest palju rohkem on vaja tööd teha, aga teie eelarvet on vähendatud, meil on vaja andmeid, meil on vaja uuringuid, ma olen ka teadlik sellest, et Briti valitsus on vastu võtnud ka uued suunised uute psühhoaktiivsete aidete kohta ja, ja Briti valitsus on ka tellinud mitmeid uuringuid, kas te olete ühendust võtnud nendega, kas te olete teadlik sellest, milliseid andmeid nemad on kogunud ja kas neid andmeid jagatakse ka teiste liikmesriikidega, sest me oleme kõik huvitatud sellest, et, et selle probleemiga tegeldaks, me jõuame täna pärastlõunal veel sellest rääkida, igal juhul huvitab mind teie vastus. suur aitäh, Martina Carlos, palun. suur aitäh, esimees. Äh, ma tahaksin äh, lisada oma hääle ka nendele kolleegidele, kes äh, juba tunnustust avaldasid seirekeskusse tööle. tahame ka direktorile tunnustust avaldada. Teie oma sõnavõtus rääkisite eelarvekärbetest ja paljud kolleegid ka mainisid seda tahaksin ühe konkreetse küsimuse teile esitada. kas te saaksite meile tuua mõned näited mõnede projektide kohta, paar projekti, mida te tahaksite ellu viia ja mida tõesti nüüd need äh, eelarvekärped mõjutavad, et ei saa neid ellu viia, sest me tahaksime aru saada, kuidas praktikas eelarvekärbed ja tööd mõjutavad. suur aitäh ja lõpuks härra Kora. suur tänu. ka mina ei saa teha muud, kui rõhutada, kui oluline on just see seire, mida teie keskus teeb. ma ei taha korrata neid küsimusi, mida kolleegid juba küsisid. peatuksin korra sellele uurimusele, et milline on seos narkootikumide ja organiseeritud kuritegevuse vahul. kui palju me näeme seda, et narkootikumidega kaubitsemine on seotud organiseeritud kuritegevusega, kas on näiteid teistest riikidest maailmas? kus osad kerged narkootikumid on legaliseeritud, mis mõju see annab, kas on äh, see vähendanud organiseeritud kuritegevust, kas on see, kuidas on see mõjunud? aitäh. suur tänu ja annaksin kohe sõna Wolfgangile. ja samas palun vabandust lihtsalt äh, sellepärast, et kogenud kolleegid juba ütlesid, kes on ka varasemas parlamendi koosseisus äh, äh, selle valdkonnaga tegelenud ja palun vabandust, et praegu tõesti aeg on meil väga piiratud. järgmised kõnelejad juba hingavad kuklasse, nii et te peate paraku väga lühidalt vastama nii et väga pikalt ei ole aega ametitööst äh, rääkida ja muudel teemadel. ja tänan, püüan lühidalt vastata. loomulikult ma võiksin rääkida tunde ja tunde. kõigepealt soovin tänada toetavate sõnade eest ameti töö aadressil, see ei ole mina üksinda, meid on seal sada üks inimest, äh, kes me Lissabonis töötame ja annan neile tervitused edasi. lühidalt ütleksin äh, järgmist, mis puudutab meie eelarvet, jah, tõesti, ma tean, et äh, parlament oli alati meie liitlane, kui eelarvest räägiti, aga tegelikult on äh, olukord selline, et äh, aastast kaks tuhat kümme on inflatsiooni tõttu meil inflatsioon vähenenud. kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks tegi komisjon ettepaneku, mis läks parlamendiga vastuollu, et meie Äh, meie eelarve jäi samaks, mis ta oli, parlament soovis meid toetada ja kõnelustel komisjoniga ikkagi me näeme seda, et komisjon on oma arvamust muutmas ja komisjoni toetus äh, äh, suureneb ka meile, nii et on lootust, et eelarve muutub, ma ei tea, millisel määral, aga igal juhul atmosfäär on teine. ja küsimus, mis puudutab äh, legaliseeritud äh, narkootikume, siis kakskümmend aastat tagasi öeldi, et äh, kõik uued ained, mis tulevad, nad tulevad äh, kõigepealt ebaseaduslikena turule. praegu on see muutunud, uued ained tulevad turule ka Äh, tulevad äh, turule ja neid saab osta interneti teel, äh, isegi kui nad on ebaseaduslikud. see on kõige olulisem probleem ja siin tuleb teha see riskimõjuhinnang. osad riskid on seotud nende ainetega, mis on legaliseeritud, mis on seaduslikud meil palutakse koostada riskihinnanguid äh, ja rakendada riskihindamismeetmeid. Äh, jah, tõepoolest selline hoiatussüsteem peaks olema ja riski mõju hindamine, need on äärmiselt olulised. meil on andmeid äh, narkokaubanduse kohta, me saame palju infot oma partneritelt, Europolilt, rahvusvahelistelt partneritelt. meil on ülevaade haarangutest, konfiskeerimistest kahekümne viimase aasta vältel, nii et äh, ja püüame kogu aeg informatsioonisüsteemi täiestada. mis puudutab nõukogu, siis Itaalia eesistumine püüdis tõesti saada ka nõukogult arvamust, äh, aga kahjuks see neil ei õnnestunud kuulasin Läti eesistujat ja ka täna pärastlõunal kuulan neid hea meelega ja tean, et nad äh, on valmis panustama ka selle küsimuse lahendamisse. mis puudutab äh, siis nüüd meie pädevust, äh, jah, meil on tõesti andmebaas uute psühhoaktiivsete ainete kohta, siin oleks vaja investeerida kolmkümmend tuhat eurot siin oleks vaja suuri infost, investeeringuid selleks, et äh, süsteemi täiestada, on loomulikult vaja ka inimesi, mitte ainult äh, raha selleks, et äh, seda andmebaasi täiustada, me ei taha ka teisi valdkondi kahjustada, sealt raha ära võtta. ainete riskianalüüs, toksikoloogiline uuring, farmakoloogilised uuringud, meil ei ole ka seal piisavalt vahendeid, et kõike seda teha, meil oleks vaja rohkem äh, rahastust riski hindamiseks. ja need koosolekud, äh, me ei saa alati vajalikul hulgal koosolekuid läbi viia, meil oleks vaja lisaeksperte teaduskomisjoni ja loomulikult see kõik nõuab lisavahendeid. me ei taha ühestki valdkonnast raha ära võtta teise edendamiseks jah, me peame kogu aeg mingeid auke täitma, võtma raha, tõstma ühest kohast teise ja kuidagi olukorda kontrolli all hoidma. nüüd, mis puudutab seoseid organiseeritud kuritegevusega, loodan, et ei jäänud midagi kahe silma vahele küsimuste osas. jah, organiseeritud äh, kuritegevus, nende seos äh, ebaseaduslike ainete kaubitsemisega, narkokaubandusega äh,, jah, loomulikult äh, kõigil on teada, et need seosed on olemas. kanepi tootmine Euroopas äh, ja uute psühhoaktiivsete ainete tootmine on uus äh, huvipakkuv valdkond, me tegeleme sellega pingsalt. teeme koostööd ka justiits- ja siseasjadega ja on ka uus äh, tururaport, turu suurus, rahapesu, kõike seda püüame vaadata, kuidas need kõik omavahel seotud on. varasematel aruteludel mainisite Pariisi terroriakte, seda on palju mainitud. Äh, osasid inimesi süüdistati ka selles, nad on kaks terroristidest olid ise äh, narkosõltlased ja narkokaubitsejad, nii et jah, me tõesti näeme, et äh, need valdkonnad on kõik omavahel seotud, aga samas me ei taha ühegi teise olulise valdkonna arvelt äh, teisi valdkondi edendada. suur tänu, palun tõesti vabandust, et meil on aeg väga piiratud, tegemist on olulise valdkonnaga ja palun vabandust et, äh, et ei olnud piisavalt aega neid küsimusi arutada. Teie töö on tõesti väga oluline. nii et äh, täname teid ja teie kolleege selle olulise töö eest. ja nüüd palun järgmise kõneleja siia. Äh, proua Kutre Kukuma, palun. So colleagues, I'm going to um, begin because we are very um ja head kolleegid, jällegi palun arvestada sellega, et ajakava on piiratud, kuni kolleeg äh, proua Kukuma siia tuleb. tegemist on siis äh, esinaisega komisjonist, kes äh, tegeleb teadmata kadunud isikutega. ta teeb sellekohase ettekande sissejuhatuseks ütlen, septembris kaks tuhat kaksteist libekomisjoni liikmete delegatsioon, selle juhataja oli proua Lubes Aguilar, minu eelkäija, meil oli arutelu äh, teadmata kadunud isikute komisjoni esindajatega, esinaine on täna siin ja libe koordinaatorite delegatsioon äh, palus ta just täna siia selleks, et äh, saada ülevaade selle valdkonna hetkeseisust. delegatsiooni liikmed äh, Hadžiani, härra Fitis, äh, härra Kuljas, äh, Saikas, äh, kõik oleme teinud koostööd komisjoniks selles valdkonnas. ka välisasjade komisjoni esindajad on näidanud üles huvi teadmata kadunud isikute komisjoni tegevuse vastu ja annangi kohe sõna teile, palun. suur tänu, daamid ja härrad, head äh, rahvasaadikud, soovin tänada selle võimaluse eest, et saan täna siin olla selleks, et äh, rääkida teadmata kadunud isikutest äh, Küprosel. Küprosel on juba aastakümneid inimesed kadunud aastast kaks tuhat üks, kaks tuhat viissada kaheksa Kreeka päritolu ja nelisada üheksakümmend kolm Türgi päritolu Küprosinis. suurem osa teadmata kadunud isikutest äh, ei ole teada, kus on nende säilmed, kuhu nad on maetud, ei ole võimalik äh, neid matta. näete neid pilte, näete, kui suur on tõesti see tragöödia kui me räägime protsendist, kui palju on neid inimesi, milline osa rahvastikust, siis oleks äh, tuhat ükssada kuuskümmend viis sakslast, äh, kakskümmend tuhat äh, Tšehhi. nii et see on tõesti väga suur osakaal, see sai alguse kuuekümnendatel aastatel, loomulikult sai see alguse Türgi sõjalise invasiooniga tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandast aastast on saar lõhenenud. tegemist on humanitaarkatastroofiga, millega tuleb tegeleda esmajärjekorras, olenemata sellest, millised on läbirääkimiste tulemused Küprose küsimuste osas. Küprose valitsuse jõupingutused, äh, ka teadmata kadunud isikute taotlused, et äh, ÜRO Peaassamblee äh, kohtumiste raames on loodud vastav komisjon, programm sai alguse aastal kaks tuhat viis. Äh, aluseks võeti teadmata kadunud isikute kataloog, üks esindaja on Küprose Kreeka osast, üks Küprose Türgi osast, samuti Rahvusvahelise Punase Risti organisatsioonist on seal liige, ÜRO esindaja. härra Nestoras on äh, Küprose Kreeka osast, äh, Türgi esindaja on samuti olemas ja pool, härra Paul Henry ÜRO esindajana. proovime siis äh, DNA analüüside alusel tuvastada need isikud, oleme tuvastanud viissada kuuskümmend neli teadmata kadunud isikut, nelisada kolmkümmend Kreeka päritolu ja sada kolmkümmend kolm Türgi. ekshumeerimise eesmärgil on meil seitse meeskonda, kes äh, töötavad äh, Türgi poole peal, üks vaba poole peal, kakskümmend, kaks tuhat neliteist suurendasime Äh, suurenes tuvastamiste arv, teostatud palju ekshumeerimisi, kaks tuhat kolmteist leidsime säilmed, mis vastasid viieteistkümnele protsendile teadmata kadunud isikute hulgast. see, äh, see maa-ala on kolmekümne 30 kilomeetri suurune, kust otsingud praegu käivad, aga Türgi pool ei soovi kahjuks koostööd teha, nad ei anna meile ka oma sõjaväearhiividest infot, nad ei luba teostada ekshumeerimist piirkondades, mis on sõjaväelised piirkonnad me arvame, et teatud piirkondades on massihauad, aga Türgi kuulutab need sõjaväepiirkonnaks, nii et me ei saa sinna minna, me ei saa seal uurida, uurimiskomisjon ei saa oma tööd teha, nad ei saa Äh, neid äh, haudu inimesi ekshumeerida. me oleme teostanud ekshumeerimisi üle üheksasaja koha, on selliseid äh, kolmkümmend neli piirkonda on kinnitatud sõjaväeliseks piirkonnaks, seal on Türgi armee kohal ja me ei saa seal oma töid teostada. Türgi ja Türgi sõjavägi valdavad olulist informatsiooni äh, ja kui me seda informatsiooni ei saa, siis me ei saa oma tööd teha, selle informatsiooniga me saaksime oma töö väga kiirelt äh, lõpule viia, meil on info selle kohta, kus massihauad on, kuhu on teadmata kadunud isikud maetud või kuhu nad on ümber maetud. säilmed on äh, paljudel juhtudel äh, ekshumeeritud ja ümber maetud mõningatel juhtudel oleme tuvastanud, et säilmed on ümber paigutatud, mujale viidud, ümber maetud ja siin tuleb avaldada Türgile diplomaatilist survet. okupeeriv okupeeriva jõu käitumine näiteks Aasia külas, nad äh, viivad säilmed ära teise kohta ja omaksed peavad aktsepteerima, et nende lähedased on äh, surnud ja selle kinnituseks saavad nad näiteks, nagu siin fotol näete, kas ainult ühe luu või isegi luuosa. nii et see on ainus äh, tõestus sellest, selle kohta, et nende lähedane inimene on surnud. tegemist on äh, kuriteoga, uurimiskomisjon ja ÜRO esindaja härra Rani ütles, et tegemist on kahekordse kuriteoga, esimene kuritegu on see, et inimene on maha lastud, kuul pähe lastud ja teine kuritegu on see, et tema säilmed on ümber maetud. ja teine kuritegu pandi toime selleks, et esimest kuritegu varjata, et selle jäljed kaotada. ja Türgi sõjaväe kuriteo jäljed kaetakse, peidetakse sada nelikümmend nelisada viiskümmend äh, Kreeka päritolu küproslast äh, tuvastati, aga äh, ske-, skeletist leidsime üks kuni kakskümmend viis protsenti mõningatel juhtudel kakskümmend viis kuni seitsekümmend viis protsenti skeletist. lugupeetud rahvasaadikud, Küprose valitsus pöördus Euroopa Inimõiguste Kohtu poole Türgi valitsuse vastu kaebust esitades. Türgi aga lükkab kogu aeg äh, asja arutamist edasi, kurjategijaid ei tooda kohtu ette, rahvusvahelised institutsioonid, kes tegelevad inimõiguste kaitsmisega, peaksid toetama neid inimesi, kelle lähedased on teadmata kadunud samal ajal püüab Türgi igasuguste seadusandlike nõksude abil äh, hoida kõrvale äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest, äh, mis on langetatud, mis on jõustunud. Türgi peaks maksma Küprose riigile kolme kuu jooksul kolmkümmend miljonit eurot, see tähk on la-, lähenemas te-, te-, ja see on valuraha lähedastele psühholoogilise trauma eest, mis on äh, tekitatud. Äh, see, seda küsimust arutatakse käesoleva aasta juunis ka Euroopa Nõukogus kui äh, teadmata kadunud isikute säilmed on tuvastatud, siis Türgi pool keeldub selle kohta omastele infot andmast, see on äh, siin nendele inimestele väga raske olukord, see on väga valuline olukord, nad peavad minema kuriteo sooritaja juurde selleks, et saama teavet, see on äärmiselt äh, ebamugav ja ebameeldiv olukord. me soovime väljendada tänu Euroopa Liidu poolt avaldatud toetusele meie komisjoni töö toetamise eest. see rahaline toetus äh, aastaks kaks tuhat viisteist äh, on isegi suurenenud kuuesaja tuhande euro võrra. soovime avaldada tänu Euroopa Liidu Parlamendile, kes kiitis äh, selle eelarve eraldise heaks. Küprose panus äh, on kolmteist protsenti, Türgi panus on kolm protsenti, aga Türgi panus on ainult äh, propaganda eesmärkidel. me palume teie abi, et Türgi ikkagi võtaks vastutuse, et aitaks lahendada selle teadmata kadunud isikute küsimuse. pöördun Euroopa Parlamendi poole abipalvega. meil oleks vaja ka alalist raportööri, täpselt nagu oli eelmise parlamendi koosseisu ajal, selleks, et ikkagi see küsimus lahendada. võib-olla niimoodi saame ennetada seda, et, et see lahendus, lõpplahendus ei oleks pettumust valmistav. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tegi Türgi vastava arenguraporti, komisjoni eduara-, eduaruandes kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei mainita seda sõnagi. tegemist on äh, kohutava olukorraga, inimesed saavad oma omaste säilmed äh, mitte kirstus, vaid väikestes kastides, väikestes karpides. vanemad äh, abikaasad, pojad, tütred, emad, isad kes äh, surevad ja ei saagi kunagi teada, mis nende lähedastega juhtus, see on suur tragöödia nende inimeste jaoks. nii et palun teid, kui te saaksite osaleda ühel nendest matusetalitustest. meie oleme alati seal kohal, me esindame neid inimesi. me ise oleme nende inimeste sugulased, lähedased inimesed, paljud inimesed on teadmata kadunud siiamaani ja jäävadki selleks. tegemist on äh, tõelise tragöödiaga ja ikka ja jälle tuleme ja tüütame teid selle vana küsimusega, kui nii lubate öelda. aga see on tõesti väga oluline ja väga kohutav teema. loodan, et te mõistate mind, kui ma ütlen, et siin on vaja otsusekindlust. Küpros tahab keerata uue lehekülje oma ajaloos ja liikuda edasi. ajalooline tõde peab tulema päevavalgele Kreeka ja Türgi Küpros. selleks, et saavutada kooskõla ja rahu nende kahe kogukonna vahel, et neid lepitada, et me saaksime liikuda edasi, et me saaksime jätta mineviku selja taha, et see piirkond oleks tõesti vaba, et meil ei oleks okastraati kahe kogukonna vahel. suur tänu, äh, proua Kokuma Kutra ma olen käinud äh, ise seal piirkonnas ja kutsun üles kõiki teisi kolleege sama tegema äh, ja vaadake, et kuidas neid vahendeid kasutatakse. loomulikult poliitilised aspektid on üks asi, aga teisalt täiesti inimlikul tasandil nende inimeste äh, tagastamine omastele on, on muidugi väga emotsionaalne teema. aga kolm kõnelejat on härra Kokurkes, härra Mavridis ja härra Kavridis rohkem kõnelejaid ei saa võtta, sellepärast et tõlgid peavad kahjuks lahkuma. kolm sõnavõtjat ja siis saab äh, proua esinaine uuesti sõna. härra Kirkos, palun kõigepealt. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra esimees see oli väga liigutav sõnavõtt äh, proua Kukumalt. kõik libekomisjoni liikmed mõistavad äh, seda, et kui ei ole võimalik äh, maha matta oma omakseid, kui tehni jõuab ainult sõrmeluu või sääre või lõualuu, siis on väga raske leppida ka selle kaotusega, on oluline, et libekomisjon äh, survet avaldaks äh, ja et Euroopa aitaks ja ma olen nõus, meil peaks olema paigas alaline raportöör ja võib-olla nende raportit oleks võimalik äh, survet äh, alal hoida. aitäh, härra Kirkos, suur tänu selle väga lühikese sõnavõtu eest, härra Mavrides järgmisena. kõigepealt ma tahaksin tervitada siin proua Kukumat Küprose parlamendist ja tahaksin tänada ka ülejäänud äh, komisjoni liikmete delegatsiooni. ma pean äh, üles tunnistama, et ma olen nendel matusetseremooniatel osalenud ja jällegi oleme väga liigutatud äh, nendest piltidest. mul on väga õigene küsimus. tegemist on inimsusevastase kuriteoga ja seal ei ole mingisugust äh, küsimust, kas tegemist on Kreeka, Kreeka päritolu või Türgi päritolu küproslastega. ja proua Kukuma, selgitage veel kord meile, miks te arvate, et Türgi sõjavägi ja Türgi ei taha koostööd teha? kui te räägite neile sama juttu, mida meile siin ja kuidas me saaksime aidata teil oma eesmärke täita lisaks rahale ja sellele raportööri ametisse nimetamisele. seda ettepanekut ma muuseas toetan. veel kord ja lühidalt, härra Terik Raabis, palun. suur tänu, härra esimees. minus tekitab jubedas värinaid see, mida te räägite, on uskumatu et selline asi leiab aset Euroopa Liidu liikmesriigis. ja ma teeksin kolm lühikest märkust. mida me nüüd võtame ette Türgiga? kes äh, annab raha, raha on küll huvitav abi, aga probleemi ei lahenda. ja teiseks, kas te välistate selle, et kuritegelikud grupeeringud seal võiksid tegutseda ja olla nende asjade taga? kas tõesti on kõik poliitiline ja riikidevaheline ja kolmandaks, ma olen täiesti nõus sellega, et meil peaks olema, meie parlament poleks, peaks olema aktiivsem, et me saaksime midagi ära kon-, teha midagi ära konkreetset selleks, et aidata, mitte lihtsalt rääkida siin või saata raha. see on oluline, aga aga põhjuste väljajuurimine on palju olulisem kui selle efekti lahendamine, see on õudne, mis toimus, aga seda toimub ikka ja jälle, see on ka tegelikkus ja see peab lõppema, ma arvan. suur tänu, et tegite ka lühidalt proua esimees Kukuma. palun äh, lõppjäreldused, meie tõlgid äh, on juba, äh, töötavad juba praegu üle aja, nii et tehke palun lühidalt. on tõsiasi, et väga raske on teatud asju kirjeldada, üritan teha lühidalt teie roll ja mida te võiksite teha selleks, et selle probleemi lahendada ja kuidas takistada Türgit, kes takistab omakorda seda protsessi, survet tuleb avaldada Türgile. Türgi peab lubama juurdepääsu oma arhiividele, see on väga oluline. ja kui me kõik aru saame sellest, et kui Türgi infot jagab nende piirkondade kohta, kus on need kadunuks jäänud inimesed maetud, siis võime me selle tööga saada ühele poole palju kiiremini meil ei olekski vaja nii palju raha vaja raisata eh, eksumeerimistele ja väljakaevamistele, mis eh, lõpuks midagi ei too, sest et me kaevame valedes kohtades. Te võite oma rolli mängida, see roll on lihtne, aga ma tahaksin väljendada oma öö, eh, pettumust selle resolutsiooni osas, mis on praegu arutelul eduaruanne Türgi kohta mitte midagi ei ütle nende kadunud ja kadunuks jäänud inimeste kohta, see on probleem Euroopa Liidu liikmesriigi jaoks ja üks dokument, mis on Euroopa Liidu jaoks väga oluline, Euroopa Parlamendi resolutsioon, vaikib maha selle probleemi. see on väga suureks löögiks nendele inimestele, kes selle asjaga tegelevad ja mitte ainult äh, Küprose Kreeka päritolu inimesed ei tegele selle asjaga, meil on äh, uurimiskomisjon kadunuks jäänud inimeste osas äh, ja kui neile jõuab õige info, siis nad saavad oma töö lahendada nii kiiresti kui võimalik. nii et survet on vaja, survet, et info jõuaks äh, meieni. meil on vaja tagada see, et juurdepääs oleks meil sõja militaarsetele piirkondadele, sõjaväealadeks on kuulutatud alad, kus on, kuhu on maetud inimesed massihaudadesse. ja see on põhjus, miks äh, need on, see on ainus põhjus, miks need on üldse äh, sõjaväe kasutusalad. me ei saa sinna juurdepääsu, selleks on eriluba ja nii edasi ja see tekitab suurt meelehärmi, sest mõnikord saab loa mõne konkreetse piirkonna jaoks ja kui siis tahad sada meetrit kaugemal seal kaevata, siis on vaja uut luba. ja kogu see bürokraatia masinavärk mm, tuleb uuesti läbi käia. meil on tunnistajaid, kes mäletavad veel, kuidas asjad olid, aga nüüd on juba vanaks jäänud, nelikümmend aastat on möödunud, nad on äh, Äh, vaikselt kadumas, äh, nii et väga raske on leida konkreetselt seda kohta, kus kaevata. Türgi sõjaväel see info on nagu olemas ja sellepärast see info tulebki edastada meile selleks, et probleem lahendada Krüpo, Küprose kodanikele, nii Türgi kui ka Kreeka päritolu kodanike jaoks. nüüd see, et kas äh, võiks olla ka mingisugused kuritegelikud jõugud selle taga, seitsmekümne neljandal aastal, kui toimus invasioon, kui Türgi äh, tungis sisse Küprosele, meil ei olnudki selliseid jõuke, jõukusid, tegemist olid äh, inno- äh,, invasioonijõududega, kellel, kellele anti käsk inimesed maha lasta äh, selja tagant, äh, mitte sõjaväelasi, vaid tavalisi inimesi, isegi väikseid lapsi on niimoodi tapetud, nii et äh, kuritegelikud jõugud, kui neid üldse oli, nemad kasutasid äh, ära teisi olukorda, sellega ma lõpetan. kirjeldasin, mida te võiksite teha, aga ma ütlen, et Euroopa institutsioonid, Euroopa Parlament peaks äh, seisma nende inimeste ettevõtmiste taga, ei tohi lubada seda, et aastakümneid see traagiga kestab Äh, türklased äh, matavad ümber neid äh, jäänuseid, seda ei tohi lubada, ÜRO ütles seda, mitte keegi meie seast ei räägi seda, ÜRO esindaja on selgelt öelnud, et seda tehakse nende kuritegude varjamiseks, aga suur tänu, kui tahate lisainformatsiooni, siis pöörduge palun meie poole ja nagu ma ütlesin, kui te tahate külastada Küprost ja ise oma silmaga näha seda olukorda, siis olete teretulnud, suur tänu! suur tänu, äh, ma olen ise seal käinud, nagu ma ütlesin, nii et äh, soovitan kolleegidel käia ise vaatamas seda. tegemist on äärmiselt äh, loomulikult emotsionaalse aruteluga, selle jaoks oleks pidanud olema rohkem aega, aga aeg nagu ikka jõudis meist jälle ette. suur tänu. ma vabandan, et teie kolleegid sõna ei saanud, aga suur tänu, et olete täna tulnud Brüsselisse ja meie parlamenti. saate aru poliitikutena isegi, et meid on äh, täna äh, aeg alt vedanud nii-öelda, meil on väga-väga palju asju, millest on vaja rääkida. nii et äh, suur tänu kolleegidele huvi ülesnäitamise vastu. nii, kolleegid, sellega on hommikune istungi pool läbi, äh, suur tänu ja härra esimees tänab kannatlikkuse eest ähm, ka tõlkemeeskonda. alustame uuesti kell neliteist null null.